So good morning, colleagues um,, we've um... tere hommikust, kolleegid, alustame täna hommikul väga olulise päevakorrapunktiga, mille on liibe koordinaatorid päevakorda pannud pärast kahe, parlamendi resolutsiooni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulil, mis käsitles taotlust komisjonile selles suhtes, et on vaja suuniseid humanitaarabi andmekriminaliseerimise vältimise kohta meil on olemas väga üksikasjalik uuring ja on hea meel sellist uuringut näha. ehk siis meil on ka midagi, mille pinnalt selle direktiivi arutelusid saab äh, pidada ja oma argumente tugevdada. probleemiks on see, et praeguseni ei ole komisjon öelnud, et nad selliseid suuniseid tahavad koostada küll aga sündmusel, mis korraldati kaheksateistkümnendal märtsil Drua komisjoniga koos ja vabaühendustega koos, osa teist oli seal ka kohal, need on need vabaühendused, kes pääste- ja otsingutegevusi viivad läbi Vahemerel. ma arvan, et me kõik nägime seda reaalsust, et teatud liikmesriikides mitte ainult ei esitata süüdistusi üksikisikute vastu, kes riskivad oma eluga, et teisi päästa, ja et laevu arestitakse, vaid eh, selge on ka see, et selliseid vahejuhtumeid kasutatakse ära poliitiliselt või vähemalt heidutuseks. Need teie seast, kes seal koosolekul kohal olid, mõistsid kõiki selle laiemaid mõjusid. loomulikult siin, kui me eh, direktiivist räägime, siis ma leian, et oluline on et me mõtleksime, mida meie komisjonina saame selles küsimuses rohkemalt teha. eelmisel nädalal me kuulsime, et operatsiooni Sofia jätkatakse ilma mingisuguste vahenditeta või laevadeta, mis tähendab seda, et ei ole enam erivahendeid pääste- ja otsingutegevusteks. ehk siis tekib kriitiline küsimus, kes viib läbi otsingu- ja päästetegevust Mm, kes hakkab asendama seda tühimikku, mis jääb operatsioonist Sofia. ehk siis kõik sellised väga tõsised sündmused on toimunud ja toimumas ning me tahame veenduda, et meie ametiaeg ei lõpeks nõnda, et meie äh, sellele teemale enam tähelepanu ei pööra, ehk siis selleks tänaseks arvamuste vahetuseks oleme kutsunud kohale ühe vabaühenduse esindaja, kes abistab varju, varjupaigataotlejaid ja pagulasi Euroopa Liidu välispiiril, ehk siis Milena Žajovitš, kes esindab valitsusvälist organisatsiooni AYS, Are You Serious? organisatsioon Horvaatias, mis abistab pagulasi ja varjupaigataotlejaid. arvan, et kõigepealt kuuleme sõnavõtte samuti ka Piiri- ja Rannikuvalveametilt ja Euroopa Komisjonilt sellel äh, direktiivi teemal, mida ma juba mainisin, et kuidas on hetkeolukorraga ja miks senimaani ei ole komisjon soovinud suuniseid anda liikmesriikidele direktiivi teemal. ehk siis käsitleme kõiki neid punkte. alustada võiks siis seega direktiivi hetkeolukorrast ja küsingi seda väga otse komisjonilt. ning vastuse annab meile Michael Schotter. miks te sellega ei tegele, palun? aitäh, Claude. lugupeetud äh, parlamendiliikmed, kolleegid meie Euroopa ühtse lähenemise tulemused rände osas on väga selged ja lähenemine on ka selge. Euroopa Liit on pakkunud miljonitele inimestele tuge ja toetust. on päästetud paljusid elusid, tuhandeid elusid meredel ning on paremaks muudetud ka tingimusi. ühtlasi on tehtud tööd ebaseadusliku rände vastases võitluses võideldes inimkaubandusvõrgustike vastu ja selle tööga tuleb ka jätkata, sellepärast et olukord on volatiilne ja inimkaubitsejad otsivad kogu aeg uusi võimalusi, kuna tegemist on tasuva, aga madala riskitasemega kuritegevuse vormiga, siis see meelitab ligi organiseeritud kuritegevuse gruppe ja spetsialiseerunud kurjategijaid. kaks tuhat Äh, kaheksateist, seitseteist äh, mängis Euroopa inimsmugeldamisvastane keskus olulist rolli rohkem kui saja juhtumi lahendamisel. tahtsin seda mainida, kuivõrd see on see kontekst, mille raames tänane arutelu aset leiab. aga kui tohin, siis rõhutaksin ka seda, et ähm, ehtsa humanitaarabi kriminaliseerimist tuleb vältida see on komisjoni selge seisukoht. Euroopa Liidu õigused, õigusaktid, mis puudutavad ähm, ebaseaduslikku sisenemist äh,, muud selliseid teemasid ja selle võimaldamist, see ei nõua, et liikmesriigid selle kriminaliseeriksid. ning õigusaktid annavad liikmesriikidele ka selged võimalused mitte selliseid karistusi paika panna. aga loomulikult Euroopa Komisjon saab aru, selles valdkonnas ka muredest ning ka sellest, et Euroopa Parlament on vägagi vahetult huvitatud sellest teemast. tõepoolest, komisjon teadvustab kriminaliseerimise riski humanitaarabi osas ja sel põhjusel viidi ka läbi äh, paketi hinnang aastal kaks tuhat seitseteist, kogutud andmed hinnangu tarbeks ei võimaldanud komisjoni analüüsi pinnalt äh, öelda, et korduvalt ja süsteemselt esitataks süüdistusi isikutele, kes äh, humanitaarsetel põhjustel võimaldavad Euroopa Liitu sisenemist ja muud. tõtt-öelda me leidsime just, et ei ole konkreetseid tõendeid sellise asja osas ja seega ei ole ka vajadust hakata õigusakte muutma. küll aga võttes arvesse seda, kui tugevad on need mured selle kriminaliseerimise riski osas ja ka selles osas, kui oluline teema on, ja võttes arvesse ka käimasolevaid arenguid, on komisjon võtnud endale kohustuse ja edaspidigi soovib olla kontaktis sidusrühmade, valitsusväliste organisatsioonidega selleks, et arendada dialoogi olemasolevate normide rakendamise osas, sellepärast me oleme ka suhelnud kodanikuühiskonna esindajatega, Põhiõiguste Ametiga, maikuus kaks tuhat kaheksateist toimus Brüsselis eh, sidusrühmadega ka konkreetne eh, kokkusaamine, kohal olid ka ametid ja sellele järgnesid eh, prokuröride ja Eurojustiga äh, Eh, arutelud eelmisel aastal ning meie eesmärk on neid kontakte intensiivistada. ka sel kevadel peaks toimuma uus kokkusaamine, et konkreetselt hinnata mis tahes mõjusid kodanikuühiskonna esindajatele eh, selles valdkonnas ning komisjonil on ka spetsiifiline projekt, Rizoma projekt, Euroopa rändeuurijate võrgustike äh, vahel ja sidusrühmade vahel rändevaldkonnas, mida rahastab komisjon Horisont kahe tuhande kahekümne programmi raames. peamine eesmärk on luua ja mm, hoida käigus dialoogi asjakohaste sidusrühmadega olukorra kohta, võttes arvesse ka seda, et olukord areneb edasi. ja üldisemalt rõhutaksin seda, et komisjon on pühendunud tugeva, sõltumatu, pluralistliku kodanikuühiskonna toetamisele liikmesriikides, võttes arvesse oma volitusi aluslepingute kohaselt jätkab komisjon edaspidigi inimõiguste eh, kaitset lähtuvalt rahvusvahelisest õigusest ja eesmärk on ka toetada eh, kodanikuühiskonna organisatsioone eesmärgiga kaitsta Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu põhiväärtusi ja inimõigusi. ütleksin ka, et komisjon on oma jätkutegevusi teinud konkreetsetes olukordades, kus see võimalik on olnud, näiteks rikkumismenetlus Ungari vastu, millega edasi mindi, see puudutas õigusakte, millega kriminaliseeriti eh, elamislubade ja varjupaigataotluste teema ja piirati õigust taotleda rahvusvahelist kaitset ma ootan tänast arvamuste vahetust teiega ja tänan, et mulle sõna andsite, aitäh! okei okay,, thank you very much! suur tänu, Michael! Äh, komisjoni osas, kas teil on olnud võimalik lugeda meie uuringut, küsib härra Murash. kas, kas kellelgi on olnud võimalik uuringut lugeda või ei ole? Äh, tahtsin selle kohta öelda sissejuhatuseks, kõigepealt te ütlesite äh, tõendite kohta, et komisjonil on praeguseks tõendid, te räägite, kas te räägite tõendite kaalukusest, kui jutt on vabaühenduste ja muude tegutsejate kriminaliseerimisest, et see teema, mis meie jaoks tõusetus meie aruteludes, oli selline heidutav, jahutav mõju, mis tekib üksikute süüdistuste esitamise tõttu, et see ei pruugi olla süsteemne. ja sellel ka uurimus põhineb, et uurimus näitab, milline see laiem heidutav mõju on, kui näiteks üks vabaühendus, mis tegutseb Vahemerel või siis eh, erinevad organisatsioonid keda blokeeritakse näiteks nõuandeteenuse pakkumisel varjupaiga küsimustes, et see siis heidutab ja see on ka lõppastmes see probleem, miks me suuniseid tahame, et see oli mu esimene küsimus. ja teised on küsinud teisigi küsimusi, aga kas komisjon tõsiselt ütleb, et, et me ütleme, et tõendite, komisjon ütleb, et tõendite kaalukus ei ole piisav. et ei ole ju mingit lävendit et ähm, alates millest hakkab komisjon suuniseid andma, te peate aru saama, milline on laiem kontekst. me oleme näinud tõendeid teistel kuulamistel vabaühendustega näiteks, kõik tegelikult teame seda. et see on osa küsimusest ja siis palun ka, et teised kolleegid sõna võtaksid. kes järgmisena sõna soovib uh,? Birgit. Birgit. Oh sorry, oh, do you have to, do you want to hear first? First all speakers, no? Oh sorry, do we have to hear? So apparently we have to hear all this kõigepealt peame siis sõna andma teistele kõnelejatele, enne kui hakkame küsima küsimusi komisjonilt. ma, mul ei ole Frontexile küsimusi, ütleb härra Moraes. okei okay,, but that might dilute um.... aga võib ju juhtuda, et meie küsimused eh, ei ole nii mõjukad enam. aga no selge, ütleb härra Moraes ehk siis nüüd saab sõna Anna-Kristiina George ja vabandust, te olete siin uus, ma ei tahtnud eh, kuidagi probleeme tekitada. Eh, te olete operatiivvastuse osakonna direktor Piiri- ja Rannikuvalveametis, kas jagaksite oma seisukohta sel teemal, te umbes teate, mis suunas me liigume, et teil on nüüd sõna. Thank you very much, honorable members. aitäh lugupeetud parlamendiliikmed, tere hommikust ka minu poolt. kõigepealt äh, tänaksin, et kutsusite Frontexi, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti kohale selle väga olulise keeruka teema arutamiseks. Frontex lähtuvalt oma mandaadist aitab äh, liikmesriikidel direktiivi mitmel viisil rakendada. ühelt poolt Frontexi ametnikud on sageli esimesed, kes abistavad inimkaubanduse ohvreid. aastate kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat üheksateist vahel aitas Frontex päästa rohkem kui kolmesaja kümne inimese elu. eelmisel aastal kolmkümmend seitse tuhat sisserändajat päästeti Frontexi eh, kaasabiga teisalt liikmesriikidest partnerite ja ametitega nagu Europol, Eurojust ja Operatsioon Sofia, nendega koos mängib Frontex olulist rolli ehm, inimkaubanduse vastases võitluses ja me sageli võtame sihikule selle kriminaaltulu, mida saadakse sellistest tegudest. ma ütleksin ka, et pange tähele, et ei ole eh, vastuolu ohvrite mõistmise ja kuritegevuse vastase võitluse vahel. meie eesmärgid on selgelt Frontexi määruses kirjas ja kirjas on ka protseduurid operatiivtegevuskavade ja tegevuste vastuvõtmiseks. otsingu- ja päästetegevus on keskse tähtsusega osa operatiivtegevuskavadest, mida rakendatakse merel. paigas on selged protseduurid, kõik otsingu- ja päästeoperatsioonid, millesse Frontex on kaasatud, alluvad Ähm, vastuvõtva liikmesriigi äh, juhtimisele ja kontrollile pärast isikute nii-öelda maa peale panemist aitab Frontex kaasa isikute tuvastamise, registreerimise ja muuga koostöös liikmesriigiga, kuhu isikud saabuvad. pärast seda saadetakse sisserändajad ameti poolt korrektse asutuse juurde, et saada toetust, ehk siis need, kes soovivad varjupaika, saadetakse varjupaigaasutuste juurde. inimkaubanduse potentsiaalsed ohvrid saadetakse politsei juurde või siis näiteks mõne rahvusvahelise organisatsiooni või kohaliku vabaühenduse juurde, et saada täiendavat toetust. saatjate alaealised saadetakse ehm, lastekaitseasutuste juurde ning rasedad naised viiakse tervishoiuasutusse meditsiiniliseks läbivaatuseks. rahvusvahelised organisatsioonid, nagu näiteks UNHCR ja IOM, on vägagi seotud paljude selliste suunamistega nagu on seotud ka paljud rahvusvahelised ja kohalikud eh, vabaühendused, näiteks Punane Rist ja Save the Children. küll aga Frontex ei piirdu ainult otsingu- ja päästetegevustega eh, seoses saabujate abistamisega, alates aastast kaks tuhat üksteist on Frontex aidanud kaasa võimekuste edendamisele nii liikmesriikides kui ka kolmandates riikides, selles vormis, et viiakse läbi koolitusi, Eh, inimkaubanduse vastase võitluse teemal ja teiseks teemaks on ka lastekaitse piiridel. tõepoolest, me oleme terve projekti pühendanud sellele, et piiriametnikud suudaksid tuvastada smugeldamise ja inimkaubanduse alaealiseid ohvreid, kes sisenevad Euroopa Liitu. pääste- ja otsingutegevus on keskne osa integreeritud piiride halduse süsteemist, mida rakendavad liikmesriigid, liikmesriikide asutused ja Frontex ühiselt Frontexi koostöö liikmesriikide asutustega leiab aset Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtete järgi, nagu näiteks volituste üleandmine, lojaalne koostöö ja subsidiaarsus. meie struktureeritud dialoog vabaühendustega konsultatiivse foorumi kaudu on jätkuvalt aktiivne ja tugev. Euroopa Liidu ametina ei osale Frontex direktiivi poliitilistes aruteludes. direktiivi ülevõtmine loomulikult on konkreetsete liikmesriikide kätes ning äh, sõltumatud kohtud igas riigis on need, kes peavad otsustama, kas konkreetsel juhul on siis äh, tegemist kaasaaitamisega või mitte ja lõpetuseks rõhutaksin seda, et kõik meie seast, nii Frontex, liikmesriigid, humanitaarorganisatsioonid, vabaühendused, kõigil on ühine eesmärk aidata ohvreid, kui nad saabuvad Euroopa Liitu ja eesmärk on nende ohvrite arvu vähendamine tulevikus, aitäh! aitäh! ja nüüd Milena organisatsioonist Are You Serious, tere tulemast! For the invitation! tere, suur tänu kutse eest. olen Milena Zajovitš ja mina olen Are You Serious organisatsiooni president. tegemist on Horvaatia vabaühendusega, mis tegeleb integratsiooniprogrammide ellurakendamisega ning jälgib pagulaste mm, eluolu. meile on pidevalt räägitud äh, Horvaatia politseiametnike jõu kasutamisest ja muust sarnasest. Äh, UNHCR ja ähm, Amnesty International ning teised äh, samamoodi on seda kinnitanud, kirjeldades seda, kuidas pagulasi sageli vägivaldselt ka Euroopa Liidust välja tõrjutakse. eelmisel aastal üle seitsme tuhande sellise väljatõrjumise Horvaatiast on dokumenteeritud, kuid kahjuks ei ole mitte kedagi vastutusele võetud tänulikud selle eest. üks äh, pagulasi, kes sellele kohtumise, kohtlemise osaliseks sai, oli Madeira Hezeri. Äh, pidage seda äh, nime meeles, ta suri novembris kaks tuhat seitseteist, veidi pärast seda, kui ta Horvaatiast Serbiasse tagasi viidi tema ema palus varjupaika, kuid äh, politseiametnikud äh, sundisid neid äh, raudteerööpaid pidi Serbiasse tagasi minema. ja mõni hetk pärast tagasipöördumist jäi see kuueaastane tüdruk rongi alla. Are Serious on organisatsioon, mis on selle teema Horvaatia ajalehtede esikaas-, kaane-, kaantele pannud Horvaatia siseministeerium aga on otsustanud vaikima panna need, kes on küsimusi hakanud esitama. meie vabaühendus oli esimene, aga mitte ainus, mis seda karistavat suhtumist tunda sai. ja me saime meil on otseinfo selle kohta, mis aset leiab. me oleme näinud, millised on praeguse raamistiku paradoksaalsed tulemused. Parado-, paradoksaalsed, sellepärast et see direktiiv ei täida seda eesmärki, mida äh, ta peaks täitma. E, ebaseadusliku sisserände ennetamine, äh, ebaseadusliku tegevuse ja humanitaarabi andmise mm, vahe äh, tegemata jätmine on need teemad, mida ta ei suuda täita. see teema on paradoksaalne sellepärast et äh, see ei võimalda praktilist abi anda, mida tegelikult seadus äh, ette näeb. see on paradoksaalne ka sellepärast, et äh, ametivõimude eest ei püüta siserändajaid peita, vaid neid omavahel kokku tuua, et nad saaksid oma õigusi kasutada. see on ka paradoksaalne sellepärast, et inimesed upuvad seetõttu, et päästelaevu konfiskeeritakse ja inimesi pannakse vangi kuritegude eest, mida nad sooritanud ei ole ja sellepärast meil on vaja ühtseid suuniseid kõikides liikmesriikides selle kohta, mis on ebaseaduslikule piiriütusele kaasaaitamine ja transiidile kaasaaitamine ja mis mitte ja äh, see ei ole äh, oluline mitte ainult inimõiguste seisjatele Horvaatias, vaid kogu Euroopas äh, Äh, kümnete vabaühenduste esindajad on minuga nõus. Euroopa äh, Vabaühendus Jugend Retet äh, on peit-, päästnud üle neljateist tuhande elu Itaalia rannikul ja nüüd on neile süüdistus esitatud Mm, aga neid täna kahjuks siin ei ole ja me tahame ka nende eest seista. Äh, ja ma tahaksin enne lõpetamist ühe sel-, ühe asja selgelt välja öelda, meie vabatahtlikud ei aita kaasa ebaseaduslikule piiriületusele kui äh, inimene ei saa tõestada, et äh, nad on olnud Euroopa territooriumil ajal, millal nad meie poole abi saamiseks pöördusid, on meie vestlus läbi Äh, väike Madina, kes äh, novembris kaks tuhat seitseteist äh, suri mõni minut pärast seda, kui ta Horvaatiast välja saadeti, on väga oluline kahekümnendal märtsil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal keset ööd, keset lumetormi võeti meie mm, organisatsiooniga taas ühendust, ühenduse võtjaks oli Medina perekond, kes ütles, et nad on taas Horvaatias ja nad kardavad jällesti väljasaatmist, seal nende rühmas oli neliteist inimest, üksteist nendest lapsed, kõige noorem oli vaid aastane ja nad anusid, et me aitaksime eh, neil mm, eh, reguleerida nende eh, viibimist Horvaatias ja meie ütlesime, et meie saame ainult aidata seeläbi, et politseiametnikega ühendust võtta, et nad annaksid teada, et nad on Horvaatias, et nad saaksid oma varjupaiga taotluse protsessi käima lükata, seda me oleme teinud ja see on see, mida me teha saame. meie soovitus on võtta ühendust lähemate politseiametnikega, ka selle teabe põhjal, mis meil on nimelt selle konkreetse juhtumi puhul see, et üheteistkümne lapsega inimrühm on Horvaatiasse jõudnud ja nad külmetavad keset lumetormi ja me andsime sellest neile ka teada ja me ütlesime ka, et meie vabatahtlik tuleb äh, kontrollpunkti, et äh, segadusi vältida. aga me äh, saime teada, et teist korda saadeti see perekond tagasi. ja äh, vabatahtlik, kelle meie saatsime, oli põhjus, ainus põhjus, miks kolmandat korda Medina perekonda tagasi ei saadetud Äh, ja samas ministeeriumis äh, tegi see kellegi väga äh, vihaseks. ja ministeerium esitas süüdistuse meie vabatahtliku vastu, kes seda perekonda abistamas käis nõuti neljakümne kolme tuhande eurost trahvi sellele inimesele, selle inimese vangistamist ja meie vabaühenduse keelustamist Äh, ja selliste trahvide maksmine on täiesti võimatu selliste inimeste poolt äh, ja kohtus äh, me näitasime, et see pere oli juba Horvaatias, kui nad meiega ühendust võtsid, mis tähendab, et meie ei aidanud kaasa piiriületusele, kohtunik ütles, et vabatahtlikul ei olnud otse kontakti perekonnaga, vaid ainult politseiametnikega ning me, me näitasime ka, et sellel vabatahtlikul ei olnud soovi aidata kaasa ebaseaduslikule piiriületusele, kuid ta mõisteti siiski süüdi hoolimata kuuletuses ja äh, kohtunik ütles, äh, et äh, võis juhtuda, et see pere ei olnud siiski Horvaatias tol hetkel, ehkki see oli kinnitus leidnud ka GPS andmetega. meie töö seotakse või seostatakse ebaseadusliku tegevusega aga eh, selle kõigega asi ei piirdunud. ministeerium eh, lükkas käima Medina perevastase laimukampaania ja kaasati sinna ka nende pere advokaadid eh, ja teised vabaühendused. see pere vahistati ning neile ei võimaldatud juurdepääsu advokaadile ja tegelikult oli ka Mm, kinnitust leidnud see, et äh, videomaterjal, mis äh, kinnitas väikese Medina hukkumist, äh, oli kustutatud. aga pärast seda juhtumit on meie poole veel pagulaste poolt pöördutud, mõned on pöördunud Zagrebisse meie poole, mõned on saatnud GPS andmeid ja meie abi palunud ja kõik on palunud abi oma äh, staatuse reguleerimisel Horvaatias. Nad äh, kardavad ise politsei poole pöörduda, kuna nad arvavad, et nad saadetakse siis kohe välja. mõned neist äh,, nagu äh, väikese Medina pere, on äh, seda tagasisaatmist äh, juba näinud äh,. ja meie äh, vabatahtlikud, kes äh, inimesi on äh, politseijaoskondadesse viinud, on hiljem käinud kontrollimas seal olukorda, aga sageli meie vabatahtlikke on siis tagasipöördumisel politseijaoskondades kaheksa või isegi kümme tundi kinni peetud, neid on ähvardatud ähm, ja äh, kui me äh, pressikonverentsil rääkisime nendest küsimustest, äh, politseipoolsest surve avaldamisest ja muust sarnasest, tulid politseiametnikud konverentsil kõnelejate juurde koju ja Äh, see oli jällegi püüe meie vabaühendust vaikima panna. Äh, selline tagakiusamine, hirmutamine ja avalik laimamine on midagi, mis mõjutab järjest rohkemaid äh, vabaühendusi ja inimõiguste kaitsjaid üle kogu Euroopa ja sellepärast meil oleks vaja liikmesriikide poolseid selgeid suuniseid selle kohta, mis on ebaseaduslik piiriületusele kaasaaitamine ja mis mitte. see kõik peaks arvesse võtma erinevates riikides toimuvat kui komisjon seda direktiivi eh, ei täpsusta, siis võib juhtuda, et eh, karistatakse neid inimesi, kes kaitsevad eh, seadust tegelikult Euroopa Liidus. ilma päästeoperatsioonideta Vahemerel muutub Vahemeri veelgi suuremaks massihauaks ma Äh, kui midagi ette ei võeta, siis tuhandeid äh, inimesi saadetakse jälle Euroopa piiridelt tagasi ja nad satuvad salakaubitsejate küüsi ja meie jaoks on see vastuvõetamatu ja äh, ma loodan, et see on vastuvõetamatu kõikide jaoks, kes siin täna äh, on kokkuvõtteks äh, ütleksin, et ÜRO on väga heal põhjusel äh, võtnud vastu deklaratsiooni inimõiguste kaitsjate äh, kaitsmiseks ja inimõiguste kaitsjad peaksid saama teha oma tööd ilma hirmuta, et see toob neile sanktsioone kaasa me peame tegelema sellega, kuidas tegeleda piiriületusküsimustega, samal ajal kaitstes inimõigusi Euroopa Liidus Äh, tuleb äh, tegutseda selleks, et uusi tragöödiaid ära hoida ja kui äh, teie midagi teha ei suuda, siis öelge, mida te minu asemel teeksite, sellepärast et praegu mina ei saa garanteerida vabatahtlikele kaitset isegi siis, kui nad kõike seaduspäraselt teevad. aitäh! suur aitäh! ja annan sõna kohe kolleegidele, kõigepealt Birgit, palun suur aitäh, ma arvan, et üks asi on väga selgeks saanud, me peame äh, kurjategijate vastu võitlema, kus iganes nad tegutsevad aga, aga kas te võiksite anda täpsemaid arve eh, selle kohta, mis puudutab eh, mm, kurjategijate poolset inimkaubandust ja asjaolu, et see on eh, suurenenud samal ajal, kui meie oleme muutnud Euroopasse sisenemise järjest keerulisemaks, Calais, Rumeenias, Bulgaarias ja mujal püstitatakse tarasid, me Mm, tõkestame inimeste sissepääsu siia ja samal ajal imestame, et miks inimesed pöörduvad järjest rohkem salakaubitsejate poole. kas me, on nii, et me püüame takistada inimestele Euroopa Liitu sissesaamist äh, ja äh, need inimesed kasutavad äh, salakaubitsejate teenuseid Mm, me püüame kriminaliseerida neid äh, inimesi, äh, kes aitavad äh, teisi Vahemerel ja mujal oma elu ohtu seades, aga ma arvan, et paatide konfiskeerimine ja inimeste kriminaliseerimine mitte ainult Vahemerel, vaid ka mujal, nagu me kuulsime, ei ole õige. tegelikult me peaksime muutma inimeste töö võimatuks ja kui sa tead, et sa võid sattuda vangi kahekümneks aastaks inimeste aitamise eest, siis võib see kaasa tuua selle, et eh, mitte keegi ei taha enam seda mm, riski enda kanda võtta ja nad ei aita enam inimesi. me ei räägi siin mitte ainult kriminaliseerimisest, vaid sellest, et eh, inimesed ei aita enam teisi inimesi. aga eh, inimeste aitamine ei ole mitte ainult Euroopa ja rahvusvaheline kohustus, mm, see on midagi Äh, rohkemat, see, mida praegu liikmesriigid teevad, on täiesti ebaseaduslik. ma tahaksin ka teada, kas teil on mingit infot selle kohta, äh, mis äh, Euroopas ebaseaduslike sisserännetega toimub, me teame, et väga paljud neist jäävad Euroopasse, me teame, et väga paljud töötavad Euroopas mõned äh, neist ei ole kunagi registrisse kantud. Äh, kas te äh, liigute ka tööandjate suunas ja ütlete, et te rikute siin seadust ja, ja võtate neid tööle? siin on väga palju küsimusi ja väga valulik on näha seda, et see manner siin räägib pidevalt, et me, meie oleme inimõigustel, demokraatial ja humanitaarõigustel mm, tuginev liit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 Liibüa rannikuvalve, äh, kui nemad äh, takistavad inimeste lahkumist Liibüast, äh, siis nemad sunnivad inimesi Liibüa rannikule tagasi pöörduma, aga mis nendest inimestest siis saab? komisjon omalt poolt jälle ütleb, et oi, meie kontrollime olukorda, aga kuidas te kontrollite, meie läheme paatidega merele ja vaatame, mis seal aset leiab, aga tegelikult ei ole komisjonil mitte mingit kontrolli selle üle, mis seal pagulaslaagrites toimub, me kuuleme pidevalt vägivaldsetest rünnakutest, piinamistest, inimest ka ametlikes laagrites, me kuuleme ka vägivaldsetest inimeste piiri tagasisaatmisest ja me ei tea täpselt seda, mida komisjon ja Frontex teevad, kuidas me konkreetselt saaksime toetada vabaühendusi, mis teevad seda tööd, mida järjest rohkemad liikmesriigid ei tee. tore, et Sofia uuesti käima ei lähe, me nüüd jälgime olukorda Äh, Vahemere robotitega, no see on küll väga hea, kui me teame, kui palju inimesi surma võib saada, aga midagi rohkem teha ei ole võimalik. aga mida te siis teete, millised on meie järgnevad sammud, kuidas saaks ära hoida selle, et meie liik, ri-, vabandust, liit ei muutuks äh, selliseks liiduks, äh, kus väärtusi ei austata. Barbara, palun. suur aitäh, austatud esimees. minul on mõned küsimused Äh, kõigile kolmele sõnavõtjale. komisjoni esindaja, äh, teile ma tahaksin öelda esmajoones seda, et äh, probleem ei ole parlamendis või parlamendi hirmus, ei. probleem on nende inimeste hirmus, kes on kinni või keda hoitakse kinni Liibüa pagulaslaagrites me muretseme nende pärast. me muretseme nende pärast sellepärast, et Vahemeri äh, on äh, nüüd tühjaks tehtud päästelaevadest, äh, operatsioon Sofia ei saanud rohkem laevu enam ja äh, pakutakse ainult personali Liibüa äh, rannikuvalve koolitamiseks, vabaühendused on eemale tõugatud Vahemerelt. ja vabaühendusi äh, mõistetakse süüdi, mõistetakse hukka, meil on tõendusmaterjale selle kõige kohta, teil on neid samamoodi ja me ei saa aru, eh, mida te ootate, miks te ei tegutse. Mm, selles kontekstis ma tahaksin Milena Zajovitšit kogu südamest tänada selle tegevuse eest, mida eh, ta teeb ja nende tõendusmaterjalide kohta, mida ta kogub eh, Horvaatiast tagasisaatmiste kohta Bosnia suunal ja Serbia suunal. mina tahaksin ka teada seda, et kui rääkida sellest pisikesest tüdrukust, afgaani tüdrukust, kes suri, kes oli põhimõtteliselt äh, siin Euroopas juba ja nüüd oleme selle kaasusega jõudnud Euroopa Inimõiguste Kohtu juurde tegemist on rahvusvahelise kohtuga, siis vaatame, mis seal saab. ma tahaksin äh, lõpetuseks pöörduda ka Anna-Kristina Horge poole Frontexist selleks, et rääkida kuritegudest, mida on järjest rohkem, süüdistustest, mida esitatakse järjest rohkem eh, vabaühenduste vastu. tegemist on uut, uue kuritegude liigiga jah, loomulikult on inimkaubandus, äh, mida me teame juba ammusest ajast, aga nüüd on äh, uus kuritegevuse liik, millest väga palju räägitakse äh, Itaalia valitsuses ja tegemist on piraatlusega kaubalaev, kes või mis Maltale hiljuti jõudis, seda süüdistati samuti eh, piraatluse soodustamises, sellepärast et need sisserändajad, keda päästeti, eh, eh, ähvardasid vette hüpata kui neid taheti Liibüasse viia, aga see tegelikult ei ole tõsi. ja on veel üks kuriteo liik, Eh, mis puudutab eh, pääste- ja otsinguoperatsioone merel, et see eh, ohustab väidetavalt merekeskkonda, vähemalt nende uuringute kohaselt äh, Äh, mida Itaalias on läbi viidud, äh, kuna tegemist ei ole selliste päästelaevadega väidetavalt, on täiesti hämmastav, milliseid kuriteguliike välja mõeldakse selleks, et äh, eemaldada kõik päästelaevad Vahemerelt. ja see tähendab seda, et Vahemeri on jäänud põhimõtteliselt Liibüa rannikuvalvele ainult Ehm, proua Anna-Kristiina Jorge Frontexist, te teate, et äh, viimastel päevadel on saadetud üks kiri Home äh, peadirektoraadi äh, direktorile, kus õigustatakse Liibüa rannikuvalve tegevust. tegemist on kirjaga, mille Itaalia valitsus on äh, kaasanud ühte direktiivi, mille eesmärgiks on sulgeda Itaalia sadamad. ja mina palun teilt, äh, proua, äh, seda, et et ma tahaksin, me tahaksime näha seda kirja, mida Leggeri on kirjutanud komisjonile, sellepärast et seal on esitatud küsimusi ja ka kahtlusi, millega komisjon vastas, millele komisjon vastas kirjaga Salvinile, aitäh okay,! suur aitäh! Äh, kallid kolleegid, ma väga palun, et te võt-, võtaksite sõna veidi lühemalt, kuna meil on veel väga palju päevakorrapunkte. Anna Komes, palun. jah, Liibüa rannikuvalve on väljamõeldus, väljamõeldis, mille meie mõtlesime välja. kõik, kes teavad Liibüat ja Liibüa elanikke äh, või töötavad Liibüas, teavad, et Liibüa rannikuvalve kuul-, äh, koosneb militantidest, inimesi piinatakse seal, sisserändajaid piinatakse, nende arvelt teenitakse raha ja seda siis äh, koostöös äh, maffiaorganisatsioonidega üle kogu Euroopa Liidu. ja hämmastav on see, et Euroopas, Euroopa Liidu institutsioonid räägivad äh, Liibüa rannikuvalvest ja ignoreerivad seda reaalsust, mis seal taga on. see on täiesti kohutav mm, et me ei mõista, millised on põhilised inimõigused, me peame endalt küsima, milline on rahvusvaheline mereõigus, rahvusvahelised õigused, ja see on midagi, mida me praegu julmalt rikume Mm, nende vabaühendustega seoses, kes tegutsevad äh, ja kaitsevad ja päästavad äh, sisserändajaid, kes võitlevad äh, piirilt tagasisaatmiste vastu, nagu proua Zajevitš ka rääkis. ma tahaksin tänada proua Zajevitši tehtud töö eest Need vabaühendused on need, kes teevad seda moraalset tööd, inimõiguste kaitsmise alast tööd, eh, mida on vaja teha ja neid püüdeta-, püütakse nüüd kriminaliseerida ja need, kes sellest vastutavad, on täielikult fašistid. mida komisjon teeb? härra Schöter, eh, ma väga vabandan, aga teie ütlesite, et kriminaliseerimist tuleks ära hoida, nojah, aga see on väga nõrk komisjonipoolne positsioon, komisjon peaks olema aluslepingute kaitsja. komisjon peaks ütlema meie liikmesriikidele, kes pagulasi piirilt tagasi saadavad ja vabaühendusi kriminaliseerivad, et nemad on kriminaalid, kurjategijad. Need valitsused, nagu näiteks Salvini fašistlik valitsus või teised sõjalised valitsused, on need Eh, keda tuleks kriminaliseerida, valitsuse liikmed on need, kes, keda tuleks kriminaliseerida, sellepärast et eh, nemad ei austa rahvusvahelist inimõigust, eh, nemad ei austa rahvusvahelist mereõigust ja nii edasi. Nemad on ka need, kes võimaldavad juhtuda sellele, et inimkaubitsejad saavad tegutseda Äh, kui me ei ava turvalisi ja seaduspäraseid äh, rändeteid pagulastele, äh, siis seeläbi me annamegi tööd ja leiba salakaubitsejatele, sellepärast et pagulastel ei ole mingeid valikuid, nad, neil ei ole midagi muud teha, kui ennast salakaubitsejate meelevanda alda, anda mina portugallasena pean ütlema, et mina olen väga uhke portugallaste poolt tehtud tööle Frontexis ja nad päästavad elusid. Frontexi esimene kohustus peaks olema ka ju elusid päästa, see on meie kõigi esimeseks ülesandeks ja kõige tähtsamaks kohutuseks Euroopa Liidus ja mul on väga kahju sellest, et komisjon on nii äh, kohutava äh, lähenemise valinud sellele teemale ja kui mina siit parlamendist lahkun, siis ma tahan ka toetada neid, kes Vahemerel inimelusid päästavad, aitäh! Um, äh, Barbara Spinelli rääkis sellest kirjast, räägin sellest ka volinik Avramopolisega, kui ta tuleb ja saad ise ka selle küsimuse tõstatada, kui selle päevakorrapunktini jõuan, tegemist on kirjaga komisjonile äh, Frontexile kaheksateistkümnendast märtsist. meil kirja pole, aga see lekitati. Liibüa rannikuvalvet väidetavasti teavitatakse laevadest, mis, mis sealkandis liiguvad, tõstatame selle küsimuse ka volinik Avramopolisega ja räägime, püüame sellest, sellele natukene äh, seda laiendada, aga vaatame seda hiljem, kui, kui selle punktini jõuame. Malin Björk järgmisena, palun. Eh. aitäh. tegemist on süsteemse probleemiga. kasutatakse mis tahes eh, muid võimalusi eh, Euroopasse tulekuks, sellepärast et meil ei ole äh, Äh, seaduspäraseid võimalusi Euroopasse tulemiseks ja neid võimal-, alternatiivseid võimalusi kasutatakse seni, kuni me ei tekita neid. ja need inimesed päästavad elusid, äh, kui äh, tehakse midagi, mis muidu on ebaseaduslik, kui võimaldatakse piire ületada ebaseaduslikult, siis tegelikult päästetakse elusid ja seda tehakse seetõttu, et meil ei ole seaduslikku võimalust äh, selliste inimeste Euroopasse tulekuks ning teiseks, väga provokatiivne oli äh, komisjoni ja ka Frontexi esindaja sõnavõtt ain-, äh, ehtsa humanitaarabi kriminaliseeri-, andmise kriminaliseerimine, äh, seda tuleks vältida, kas te kuulete ise ka, mida te räägite? see tulebki keelata, mitte seda ke-, tuleks vältida. ja kui me kuuleme äh, tunnistajatelt, äh, mida tehakse nende inimestega, kes aitavad elusid päästa, äh, vangistatakse, peetakse kinni, kolme tuhande eurosed trahvid, mida te selle takistamiseks teete? Euroopa Komisjon, te tegelikult aitate kaasa sellele, millest me räägime siin raportis, te seate inimeste elusid ohtu. Te heidutate vabaühendusi, kes inimesi soovivad aidata ja aitäh Äh, Milenale, et ta tuli siia ja rääkis meile Madinast ja tema perekonnast, äh, see andis meile aimu äh, sellest, mis reaalselt toimub, komisjoni ja Frontexi sõnavõttudest oli seda reaalsust tõesti puudu. Teil on selline dokument, seitse tuhat ebaseaduslikku piirilt tagasisaatmist, me, komisjon peaks olema äh, Äh, kohutatud sellistest numbritest, äh, kuidas rikutakse rahvusvahelist õigust. tegelikult äh, need vabaühendused püüavad kaitsta inimõigusi ja nad peavad kaitsta ka rahvusvahelist Euroopa õigust, kuna teie seda ei tee, teie muudate keerulisemaks selle õiguse teostamise. ja just sellega me peame tegelema siin ruumis ja väljas, jah, mõned meist kirjutasid kirja, kus me juhime tähelepanu sellele äh, seitsme tuhandele tagasisaatmisele seadusandlusele, mida Horvaatias äh, uuendatakse ja me nõuame ka kohest tegutsemist. kui äh, teile raporteeritakse sellistest äh, numbritest, siis te peate sinna koha peale minema ja korra majja lööma. ehk siis minu küsimus on see, et kuidas te kavatsete olla osa lahendusest, mitte osa probleemist, nagu te olete praegu. ning küsimus teile, Milena ma kuulen, mil-, millist tööd te teete, mida te soovite Euroopa Komisjonilt, kas te saaksite palun kirjeldada, millist tuge te täpsemalt vajate, me teame, et on äh, vabaühendused, kes tegelevad päästeoperatsioonidega, öelge meile, mida teil on vaja selleks, et äh, oma tööd teha te kaitsete seadust, aga tegelikult te kaitsete ka põhilisi äh, humanitaarväärtusi ja inimõigusi, selles, sellepärast ma tahangi teada, et kuidas me saaksime paremini täpselt teie äh, ja täpsemini teie tööd toetada. aitäh, Elis Schlein, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh aitäh ka sõnavõtjatele, kes täna siia on tulnud. eriti tahaksin tänada ka mina, Jussirius ja Milenat. kuulasin ära selle, mida te ütlesite ja tahaksin tänada teid selle eest, et te nii selgesõnaliselt olukorda siin meie kojas kirjeldasite ja kahjuks juhtuvad sellised asjad üle kogu Euroopa ja minu arvates on absurdne see arutelu, kui me räägime vabaühenduste kriminaliseerimisest, kes täidavad tegelikult äh, institutsionaalset puudujääki või lünka. Äh, ja ma ei räägi mitte ainult Vahemerel toimuvast, äh, ehkki mm, paljud kolleegid on küsinud viimastel aastatel või nõudnud Euroopa päästemissiooni Vahemerel. me peame Mm, austama eh, neid põhiväärtusi, eh, millel meie liit tugineb, rajaneb, me peame eh, Vahemerel inimelusid päästma, ka Balkani marsruudil on teed kinni pandud ja mm, piir Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina vahel on koht, kus tuhanded inimesed Äh, on meeleheitlikus olukorras, äh, seal ei ole neil juurdepääsu tervishoiuteenustele, õiguslikule abile äh, ja Äh, me ei saa küsida, et äh, kas te äh, ei tea, mis aset leiab. loomulikult kõik teavad, mis aset leiab. Bosnia-Hertsegoviina on saanud aga miljoneid eurosid Euroopa Liidu poolset abi selleks, et varjupaigataotlejatele, sisserändajatele miinimumstandardid tagada komisjon järgib ka, eh, kas neid rahasid kasutatakse mm, hästi või mitte, mina olen pidevalt saanud dokumendi, dokumentatsiooni, videomaterjali selle kohta, kuidas eh, Horvaatia ametivõimud rikuvad eh, inimõigusi, inimeste kaitsepõhimõtteid. meil on videotõestused selle kõige kohta, te ei saa väita, et ei tea, mis aset leiab Äh, kahekümne kolleegiga me äh, küsisime komisjonilt, kuidas ta plaanib äh, te-, uurida neid väga äh, raskeid rünnakuid, me äh, räägime siin Horvaatia ametivõimude poolsetest äh, ka vargustest, rünnakutest, tagasi, tagakiusamistest äh,, ja äh, me tegime selle taotluse või päringu juba viis kuud tagasi, miks nii pikalt on äh, aega läinud äh, selle teemaga tegelemiseks? kuidas seiratakse seda, mis seal piirkonnas aset leiab? komisjonil on kohustus uurida neid väga tõsiseid süüdistusi Horvaatia ametivõimude suhtes, kuidas sellega edasi liigutakse? kriminaliseerimine ei puuduta mitte Serious ainult, vaid ka Sea-Watchi, Open Arms'i ja kõiki teisi äh, Äh, ja nüüd on äh, sellise kriminaliseerimise äh, heidutuslik mõju on täiesti talumatu, sellega ei saa nõus olla. ja me peame mõtlema selle humanitaarabi pakkumise sätte üle ning Äh, vaatamata sellele, et äh, humanitaarabi andmine on kohustuslik, siis äh, selle kohustusliku sätte mõjusid me vähemalt Itaalias ei näe. sellele vaatamata sellise kriminaliseerimise kontekstis avatakse kogu aeg uusi süüdistusi, esitatakse uusi süüdistusi. me tahaksime Äh, selle mandaadi lõpetada äh, selgete väljaütlemistega. Äh, Liibüat ei tohi pidada turvaliseks sadamaks, seda ei tee ka ÜRO, komisjon ei tohiks ka seda teha Liibüa rannikuvalve pidevalt rikub äh, inimõigusi ja me teame, et nad saadavad äh, pagulasi Liibüa äh, vanglatesse, kus valitsevad põrgulikud tingimused, seal rikutakse igasuguseid inimeste õigusi. meil on siit kojalt vaja selgesõnalisemaid vastuseid, aitäh! <laughs> aitäh! härra Turek, palun! suur tänu! kui meie poliitilised eesmärgid või sotsiaalsed eesmärgid peaksid muutuma, siis me ei peaks äh, siin lähtuma ainult äh, seadusandlusest. see jätab ruumi populistidele, mis äh, väidetavalt võitleb eurooplaste nimel. see on selline aegunud lähenemine meie poolt kui meile tundub, et meil on õigus selles küsimuses, siis me ei peaks äh, lähtuma ainult kehtivast seadusandlusest. artikkel üksteist äh, meie määrusest, me räägime siin inimväärikusest, Anna Koomes äh, lahkus ruumist, aga ta süüdistas äsja mitmeid Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi fašismis see on äh, väga paljuütlev tegelikult, äh, et ta süüdistas ka Horvaatia valitsust selles. Äh, süüdistas see härra Plankovitši valitsust, mis on samuti siin kojas esindatud Euroopa Liidu liik-, riigid on demokraatlikud riigid ning vastavalt artiklile seitse ei ole ühtki neist, äh, ei saa ühtki neist pidada ebademokraatlikuks äh, ja kõik muud väljaütlemised on arvamused. Äh, arvamus on ju väga tore, aga see ei ole fakt, vaid ongi arvamus mulle tundub, et äh, parlamendi president peaks kuidagi reageerima sellistele väga agressiivsetele väljaütlemistele. Äh, ning omast kogemusest äh, võin järeldada ja arvan, et Claude kuidagi ei reageeri väljaütlemistele, kuna tundub, et enamus võib vähemust arvustada, kuidas soovib, aga artikkel üksteist, sellest tuleb kinni pidada ning mulle tundub, et Ana Komeši väljaütlemisi ei peaks äh, sallima siin kojas, kui seda tehakse, siis see tähendab, et meie kodukorda rikutakse. ja tegelikult on see omamoodi nõiaring jah, tegemist on keeruliste probleemidega, rändajate puhul äh, on neid probleeme arvukalt ja vahel on keeruline humanitaarabi pakkuda sisserändajatele. olukord on keeruline ja keeruline on äh, reageerida isegi siis, kui oleks põhjust humanitaarkaalutlustel reageerida. mina toetan õigusriiklust äh, kahel käel ja toetan ka seda, et me oma töös lähtuksime oma kodukorrast. ja proua Hoolmeier saab sõna viimasena. suur aitäh, äh, et te mulle kaheks minutiks nüüd lõpus veel sõna andsite. mina leian, kallid äh, kolleegid Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist äh, on äh, Horvaatia valitsuse ja teiste valitsuste vastu süüdistusi esitanud ja ma leian, et see on problemaatiline. mina tean ka, milline on olukord Horvaatias ja see ei ole üldsegi mitte nii lihtne. on sellised riigid, kes pagulasi lihtsalt edasi saadavad, nagu näiteks Itaalia. Nad saadavad oma pagulased teistesse riikidesse edasi, kes peavad siis nad vastu võtma Äh, ma olen väga kurb sellepärast, et äh, Frontexi äh, mandaadis on kirjas, et kolmandatesse ja neljandatesse riikidesse ei tohi tagasi saata, see tähendab seda, et need, kes Serbias on ka seetõttu, et sotsiaaldemokraadid ei taha, et neid kodumaale tagasi saadetakse, siis Äh, see olukord on väga keeruline. Frontexi puhul oleks see reguleeritum, äh, turvalisem ja äh, õiguslikel alustel toimivam protsess. ja Need pagulased, kes ei saa juurdepääsu Euroopa Liidule, kuna neil ei ole äh, varjupaiga äh, õigust, äh, neil inimestel siis ei ole õigust Euroopa Liitu tulla, aga neid ei saadeta ka koduriiki tagasi ja neil ei ole õigust ka abi anda. see on suur probleem ja ametivõimudele ei ole ka see olukord üldsegi mitte lihtne. EASO, Frontex ja teised organisatsioonid peaksid äh, aitama seda probleemi lahendada äh, selleks, et olukord nende inimeste jaoks, kes seal laagrites on, paremaks äh, muutma. ja me ei, tegelikult ei peaks mõtlema ainult Euroopa suunaliselt, vaid ka nende inimeste kodumaa suunaliselt, kui nii võib öelda Äh, see doktriin, et kõikidel on õigus Euroopa Liitu tulla, ei vasta meie seadusandlusele. me peame kinni oma direktiividest ja seadustest, äh, nagu me oleme seda teinud ja me ei saa seetõttu eeldada, et kõik, kes arvavad, et nad on pagulased või varjupaigataotlejad, äh, saavad ka kohe automaatselt õiguse Euroopa Liitu tulla me peame aitama seda kõike ka õiguslikult ellu rakendada ja see tähendab äh, ka seda, et vabaühendused peavad sellest seadusandlusest kinni pidada. mina olen kriminaliseerimise vastu, aga äh, kui vabaühendused äh, arvavad, et nad võivad kaugemale minna, kui nad tegelikult võivad, siis peab saama kasutada ka õiguslikke vahendeid selle vastu kui nad inimesi aitavad, tõesti aitavad ja näiteks meil Saksamaal on väga palju vabaühendusi, kes tõesti äh, inimesi aitavad, siis nemad peavad saama ka toetust selleks, et edasi abi inimestele pakkuda, mm, nendele inimestele just, kes meie riikides juba on ja see abi äh, peaks äh, käima siis valitsuse kaudu nendele vabaühendustele. ma arvan, et me peaksime siin argumenteerima faktipõhiselt ja me ei peaks siin lihtsalt lahmima ja süüdistusi loopima, sest et see ei aita mitte kedagi, välja arvatud populistid, aitäh! meil on aeg nüüd otsakorral, palun siiski, et äh, kolm külalist keskenduksid nüüd küsimustele vastamisele, ärge palun pidage siin rohkem kõnesid ja ka komisjoni esindaja, palun vastake nendele küsimustele, mida kolleegid esitasid, millised tõendid takistavad teid äh, muutma neid suuniseid, see on absurdne, et äh, nendest tõenditest ei piisa, tõendeid on ju piisavalt. viidatakse äh, mittesüsteemsetele rikkumistele, aga tegelikult toimub, äh, mõjutab see kogu süsteemi äh, kõik need kriminaliseerimise juhtumid äh, mõjutavad ka teisi vabaühendusi teistes liikmesriikides ja see on parlamendil täiesti äh, arusaadav äh, küsimus. see vastus, mille alguses andsite, kahjuks näitab meile, mida komisjon arvab praegu, praegusest olukorrast. püüdke palun sellele küsimusele vastata, püüdke selgitada, miks Äh, miks äh, olukord on selline, miks te ei saa siin mandaadiperioodi lõpus vastata sellele küsimusele, mis takistab teid midagi ette võtmast olukorraga? vastu petitsioonide komisjonist äh, see küsimus tuleb, isegi mitte meie komisjonilt, seega lai kõlapind sellel on ja nad tahavad selgust, äh, vabaühendused tahavad selgust äh, seoses ebaseadusliku sisserändega, et neid ei kriminaliseeritaks. meil on vaja selget seisukohta enne äh, mandaadiperioodi lõppu, me ei soovi julgustada ebaseaduslikku sisserännet, me tahame lihtsalt see, selgust nende inimeste jaoks, kes kes piiril tegutsevad ja abistavad äh, inimesi, et neid ei kriminaliseeritakse. proua Holmaeril on õigus, liikmesriikide olukord on ka väga keeruline, aga me räägime siin suunistest. me ei, me ei soovi ju tervet maailma päästa, lihtsalt äh, sooviksime, et tegeleksite suunistega. ning Frontexiga seotud küsimus äh, äh kirjast räägime volinik Avramopoulosega, kui saaksite ainult nendele küsimustele vastata võimalikult kiiresti Michael esimesena. aitäh! Äh, selgub, et äh, siit selgub, et tegemist on tõesti väga keerulise pildiga kriminaalõiguse ja, ja muudest aspektidest. palusite mul mitte kõne pidada, aga mul on mitmeid kommentaare ning mõned neist on äh, üsna jõulised seisukohad, mida ma pean väljendama. aga te ju ei tee midagi komisjonis, ei vasta tõele rände teemal te ju teate, et komisjon on väsimatult töötanud selleks, et meil oleks suunised paigas. Äh, oleme töötanud ka suuniste kallal, oleme läbi viinud hindamise, äh, tegemist oli tõsise hindamisega, saime tagasisidet, kuna me räägime siin äh, karistusõigusest, see on liikmesriikide jaoks väga tundlik teema, te ei pea, te, teil ei ole vaja praegu, et ma täpsustaksin, miks ja kuidas, Äh, igal juhul me peame seda arvesse võtma, millised on siin liikmesriikide õigused, aga ma ei taha jätta kuidagi muljet, et me ei tegele selle teemaga, me peame dialoogi, meie jaoks on väga tähtis, et see dialoog jätkuks. Äh, kuulsin, mida kolleeg kõrval rääkis, tegemist oli tõesti väga liigutava sõnavõtuga, võtame kõike seda arvesse, me kuulame äh, sõnavõtte, uurime kõiki uuringuid, tõendeid võtame neid arvesse, aga nagu ma ütlesin, see protsess ei ole veel lõppenud, üks äh, kohtumine on veel ees ja selle kontekstis uurime kõiki neid tõendeid ka põhjalikumalt. ma tahan rõhutada seda, et komisjon on äh, selle äh, töö omale prioriteediks võtnud ja me hindame vabaühenduste rasket tööd, me mõistame, et nad töötavad sageli rasketes oludes, me teame, me oleme sellega kursis, kuulsime sellest ka täna hommikul ning nagu ma varem juba ütlesin, siis äh, asjakohastel juhtumite puhul oleme ka jõuliselt tegutsenud, oleme algatanud rikkumismenetluse. see on selge, komisjon tõepoolest kaitseb aluslepinguid ja tegutseb otsustavalt siis, kui on alust tegutseda. palun ärge eirake seda ja väitke, et komisjon ei tee oma tööd, komisjon teeb oma tööd, aga tulenevalt äh, tõenditest, mis meile on esitatud. jah, teil on tõendid, küsimus on selles, et äh, me ei soovi, et komisjon eemalduks nendest headest tavadest, äh, rikkumismenetluste algatamine ja nii edasi me mõistame, millise pinge all liikmesriigid on, aga me näeme praegu, et komisjon on liikumas teises suunas, ja just sellised kahtlused tekivad, kui ütlete, et tõendeid ei ole, kui on selge, et tõendid on olemas, petitsioonide komisjonilt saime paksu äh, aruande ja oleme seda lugenud ka, ja kui te räägite siin karistusõiguslikest küsimustest, siis äh, see on väga frustreeriv, me räägime suunistest äh, liikmesriikide jurisdiktsioonide jaoks, mis aitada, aitaksid vabaühendustel tegutseda äh, Äh, kriminaliseerimata. kui see liikmesriikidele ei meeldi, hästi, aga parem on vältida selliseid äh, olukordi, kus äh, väidetavasti tõendeid ei ole, tuleb reageerida tulenevalt karistusõigusest, aga kui me nüüd ei saa isegi mandaadiperioodi lõpus usaldada komisjoni, et kuidagi see teema edasi liiguks, siis nüüd äh, räägite teie minu eest, mina ei ole öelnud, et tõendeid ei ole. tõendeid on piisavalt, kuulsime just, et tõendeid on piisavalt, ütleb esimees. see on selge, olukord on täiesti absurdne, palun annan sõna Frontexile. kas sooviksite vastata seoses küsija kirjaga? ma ei ole olukorras, kus ma saaks vastata kirja teemal, kui see oli ainus küsimus minule, siis ma sellele kahjuks vastata ei saa. esimees, kui eh, seda siis arutame volinikuga, järgmine esineja, väiksema teine küsimus, selles osas tuleb öelda, et eh, sellel ajal, kui perekonda peeti kinni, pidi Euroopa Kohus kolm korda sekkuma, pidi nõudma vabastamist, pidi nõudma, et lubataks juristiga eh, kontakteeruda, siis eh, me, on ka avatud menetlus tundmatu isiku suhtes eh, politseiametniku osas, aga see lõpetati, sest ei olnud tõendeid, aga ärge unustage, et tõendid kas kadusid või kustutati me oleme selle edasi kaevanud ja loodame lõpuks õiglast lahendust. meie omaenda kohtu asi me oleme edasi kaevanud, võib juhtuda, et me ootame veel aastaid, enne kui kõrgem kohus mingi lahendiga välja tuleb, küll aga esimese astme kohut kasutatakse kogu aeg, et meid takistada siis mida meil vaja, on väga lahke küsimus, no näiteks nelikümmend kolm tuhat eurot trahviks aga võib-olla seda ikka lõppastmes vaja ei lähe, kui Horvaatias siiski õigusriigi põhimõte kehtib. kui te küsite selle kohta, mida on vaja varjupaiga taotlejatel, siis on vaja turvalist, ohutut juurdepääsu eh, rändeteedele ja varjupaigast ilma tagasikiusamiseta artikkel kolmteist Schengeni piirieeskirjadest leiab justkui alusena käsitlemist, et kedagi piiril tagasi saata, aga artiklit neliteist ignoreeritakse vabaühendustel on vaja jätkata oma tegevusega, nad peavad saama äh, varjupaiga taotlejaid aidata, et saada varjupaika, kui vaja on. komisjon peab tegema rohkem tööd, komisjon peab norme paremini defineerima. meie juhul te näete, kuidas praegu kasutab valitsus, Horvaatia valitsus ära soovitusi meie vastu, vabaühenduste vastu, ja me tahame lihtsalt, et õigusaktidest kinni peetakse, aitäh. esimees, aitäh äh, kolmele esinejale ja aitäh ka kolleegidele, ka neile, kes juba ära läksid, eh, arutelus osalemise eest, aitäh teile! nüüd läheme üheksanda päevakorrapunkti juurde ja kui kolleegid, kes on asjaga seotud, tahavad siia ette tulla, siis palun, natuke alustame küll hiljem, aga ma siis juhatan teema sisse, kui kolleegid eh, tulevad siia. tegemist on siis toimuvuskontrolliga, komisjon algatas selle seadusliku rände küsimuses aastal kaks tuhat kuusteist pärast rändetegevuskavaga väljatulemist mais kaks tuhat viisteist, sellega pidi saama valmis juba kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses. teatud elemendid, näiteks sinise kaardi teema ja mõned teised asjad eh, olid asjakohased, eh, samuti uuriti ka eh, kulusid, mis kaasneks Euroopa Liidu tegevusetusega mm, rände ja seadusliku rände küsimuses. ja tundub, et see on keeruline teema, sest et seadusliku rände osas ei suudeta palju ära teha, parlament on siin ka süüdlane, sest et sinise kaardiga näiteks ei ole isegi esimese lugemiseni jõudnud, sellepärast et see teema puudutab rändeküsimust, millega ei taheta tegeleda, ehk siis olukord on väga halb, komisjoni siin ei saa süüdistada, selles punktis komisjoniga on hästi, aga teatud fraktsioonid parlamendis nii äh, heas positsioonis ei ole, ehk siis meie oleme äh, täparas olukorras, me ei saa isegi esimest lugemist sinise kaardi osas läbi viia, aga nüüd jutt on toimumiskontrollist, ma ütleks, et keegi siin ei toimi tegelikult korrektselt. võib-olla sellega võib päevakorrapunkti lõpetada, ütleb härra esimees äh, võiks lihtsalt küsida nende fraktsioonide käest, kes ei taha sinise kaardiga tegeleda, et mis nad arvavad sellest või, või kas siiski tahetakse sellest teemast rääkida, kas üldse järgmise ametiaja jooksul näiteks tuleb mingisugune seadusliku rände teema või mitte ja tõesti, ma komisjoni siin üldse ei süüdista, komisjon ei ole milleski süüdi, ma tean, kes on süüdi, ütleb härra esimees, aga jah. igatahes nüüd võib öelda, et ähm, õigusli, õiguspärane ranne, seaduslik ränne on, äh, on tõesti paroodia praegu Euroopa Liidus. aga nüüd äh, annan siis sõna kõnelejatele. mida te arvate, mida te arvate olukorrast, võiks alustada äkki sinise kaardi küsimusest, mida te sellest arvate, palun? aitäh, härra esimees aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt alustuseks ütleksin selle sissejuhatuse pinnalt, et tõepoolest seaduslik ränne siiski on olemas ka tänasel päeval, sellel on humanitaarmõõde, ümberasustamine, meil on viiekümne tuhande isiku kava, mida praegu rakendatakse, seaduslik ränne puudutab ka katseprojekte millest rääkisime ka paar nädalat tagasi ja mida praegu rakendatakse, ja siis on olemas sinine kaart. Te mainisite seda, ma olen ka väga tänulik, et te ütlesite, et komisjon ei vastuta sinise kaardi ebaõnnestumise eest, vaid nõukogu oli see, kes väga jäigalt sellesse suhtus, aga see ei tähenda, et sinist kaarti poleks olemas ja jah, ja ka parlament eksitas, ütleb härra esimees aga komisjon tõesti ei ole eksinud. aga nüüd, me tahtsime kontrollida, kas seadusliku rändepoliitika ja eksisteerivad õigusaktid, mis on küll üsna killustunud, täidavad oma eesmärki. ma arvan, te olete kõik nõus, et seaduslik ränne on reaalsus, see on ka vajalik. Te ütlesite samaaegselt, et tegemist on ka väga keeruka nähtusega, mis on põhjus, miks nii Euroopa Komisjon kui ka parlament on tahtnud selliseid uuringuid näha. ning praegu on nüüd, nüüdseks olemas robustsed tõendid, mida on võimalik analüüsida ja mille pinnalt on poliitikat võimalik edasi arendada tulevikuks. Need kaks uuringut, eh, neid tuleb siis vaadata laiemas poliitilises kontekstis niinimetatud rändekriisi raames ja vaadates ka seda, mis toimub välispiiril ja tuleb mõelda sellele, kui suurel määral on Euroopa poliitikus, poliitikas viimased kolm aastat keskenda-, keskendutud välispiiride kaitsele, ebaseadusliku rände vastasele võitlusele ja ka sellele, kuidas tõhusalt hallata neid rändevooge, mis Euroopasse jõuavad ja neid isikuid aidata, kes äh, soovivad abi Euroopas. ma arvan, et Euroopas on laialdane poliitiline konsensus selles osas, et ebaseaduslikku rännet tuleb vähendada nii palju, kui see on võimalik, küll aga sellega ei saa veel piirduda. Öelgem otse välja, me ei saa sellega piirduda, vaid ähm, kõikehõlmavalt on vaja rännet hallata, mis tähendab palju enamat kui seda, et äh, tegeletakse ainult kiireloomuliste juhtumitega, eh, ehk siis kolm sammast. humanitaarpõhjustel seaduslik ränne ehk ümberasustamine, siis on vaja seaduslikku rännet tööturu huve, hüvedes ja kolmandaks on vaja seaduslikke rändeteid Euroopasse, mis tuleb läbi rääkida kolmandate riikidega, selleks et äh, saaks siis midagi sellist pakkuda ja just nendel põhjustel on Euroopa Komisjon juba praegu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Euroopa rändetegevuskavas eh, öelnud, et seadusliku rände teemaga tuleb tegeleda, see puudutab siis eh, ka eelmise aasta septembri komisjoni teatist seadusliku rände teemal ja see puudutab ka viimast eduaruannet käesoleva aasta märtsist. mis on toimumuskontrolli tulemused, tõepoolest eh, see kinnitab meile, et oluline on omada Euroopa Liidus seaduslikku rändepoliitikat, see on osa rändevoogude haldamisest ning on ka teatud elemendid, ähm, kaks näidet teile. esiteks, seaduslikult äh, Euroopa Liidus elavate kolmandate riikide kodanike õigused on paremaks muutunud ja teiseks ka pere eh, elukaitse on muutunud paremaks. küll aga on tuvastatud ka aspektid, kus ei ole õigusaktid olnud piisavad, näiteks see, et Euroopa Liidu tööturule ei ole saadud piisavalt neid oskusi, nende oskustega isikuid, keda siia vaja on, sellele osale ka härra esimees viitas, ja teiseks on ka horisontaalsemad kriitilised küsimused, õiguslik raamistik, killustunud raamistik, mis on ka teatud lünkadega ja ütleksin ka, et oleme tuvastanud probleeme rakendamisega, eriti seoses seadusliku rände ja tööturu küsimuste direktiivi ülevõtmisega. loomulikult see teema on lahtine, järgmine parlament ja järgmine komisjoni kolleegium eh, on need, kes hakkavad tegema järeldusi sellest toimuvuskontrollist on olulisi elemente, mida tuleb arvesse võtta. esiteks on vaja harmoneeritumat, tõhusamat lähenemist selleks, et kõrgemate oskustega sisserändajaid saada, teiseks eksisteerivaid direktiive on vaja tugevamalt täita, on vaja suuniseid ja kolmandaks tuleb üle saada lünkadest, näiteks sidususe ja muudeski valdkondades. väga põgusalt ka kui rääkida nendest äh, mudelitest, äh, siis mudelid on päris hästi toimunud, toiminud Kanadas, äh, Uus-Meremaal, Austraalias. meie mudelid on eelkõige olnud nõudlusekesksed, aga saab kasutada ka teistsugust valikumehhanismi, näiteks eelvalik, isikud pannakse mingisse kategooriasse ja siis lõpuks valitakse nad teatud kategooriast, mis on põhjus, miks sellist lähenemist, mida mujal maailmas kasutatakse, ei saa vahetult Euroopa Liitu üle võtta, küll aga on teatud elemente, näiteks eh, nimekirjade koostamine, selline eelscreening, sõelumine, eh, neid võiks kasutada ka Euroopas. me peame täiendavalt mõtlema, analüüsima neid uuringute aspekte ja tegema ka selle kohta oma järeldused. kokkuvõtteks kõik institutsioonid ja sidusrühmad, kes osalesid toimuvuskontrollis, sealhulgas ka liikmesriigid, ütlesid, et Euroopa Liidu lisaväärtus on ja on ka edaspidi olemas seadusliku rände osas, aga saatan peitub üksikasjades. ühtlasi on vaja omada pikemat väljavaadet seadusliku rände osas, aga tuleb seista vastu ka vahetutele väljakutsetele. teiseks küsimus selle kohta, mil määral tuleb laiendada praegust rändepoliitikat, see on tõesti see eh, teema, mida tuleb otsustada järgnevate kuude jooksul. Eh, toimuvuskontrolli järeldused on heaks aluseks poliitikavalikuste tegemisel, kõik peavad jätkama tööd selles valdkonnas, komisjon, parlament, liikmesriigid, eesmärgiga tagada, et meie ühtne rändepoliitika toimib piisavalt et seista vastu nendele väljakutsetele, mis on meie majandustel ja ühiskondadel ja ootame täna teiepoolset tagasisidet ja täiendavat arutelu, mis puudutab selle toimuvuskontrolli tulemusi ja edasist tegevust. niisiis, viimaseks ütleksin, eh, lähtudes teie sissejuhatusest, härra esimees, me võime mõelda siis, kas klaas on pooltäis või pooltühi, eh, see on võib-olla tõlgendamise küsimus, aga klaasis siiski midagi on. ja järgnevate aastate, kuude jooksul järgneva äh, Eh, parlamendi ja komisjoni ametiaja jooksul peab vaatama, kas saab klaasi täiesti täis. aitäh, härra Moraes ütleb, et klaasi ei ole, isegi klaasi ennast ei ole, klaas on kusagil kapis klaasi ei ole isegi välja võetud ja klaasi midagi ei valata. Te peaksite saama auhinna selle eest, et eh, suudate jätta mulje, et seaduslik ränne justkui eksisteeriks Euroopa Liidus. Te viitasite isegi ümberasustamisele, mille kohta võiks ka väita, et see ei ole seaduslik ränne, aga muidugi te peate oma tööd tegema. ja komisjon mm, noh komisjonis on tõesti inimesed, kes eh, tegelevad selle teemaga, uurivad seda ja me tõesti arvasime, et kui liikmesriigid ütlesid, et seaduslikke rändeteid peab olema selleks, et ei oleks liiga palju ebaseaduslikku rännet, me tõesti uskusime, et liikmesriigid on nõus selliste omaenda avaldustega. komisjon muidugi ei ole süüdi, liikmesriigid ei teinud midagi ja nüüd on nõnda, et eh, populistid parlamendis ja liikmesriigid ei saa isegi äh, ei saa isegi kõrgete oskustega isikute teemaga tegeleda, sest et see teema puudutab rändeküsimust, mida välditakse. ehk siis ähm, ütleksin komisjonile, et nad võiks olla natuke realistlikum oma ettekandes. me ei saa rääkida seaduslikest rändeteedest, kui me isegi kõrgete oskustega isikute puhul ei saa lahendusi leida. viimastel aastatel me oleme mõelnud laiemalt äh, seaduslikele rändeteele, aga see silmakirjalikkus on siin nähtav me me ei saa rääkida seaduslikest rändeteedest võitlemaks eh, ebaseadusliku rändega, kui selliseid teid lihtsalt ei ole, aga muidugi eh, komisjon ei ole milleski süüdi ja on tore näha, et teil on olemas oma narratiiv, aga eh, ärge võib-olla ümberasustamist nii palju rõhutage, meie seda osana ei näe seadusliku rändepaketist. aga nüüd, räägime sellest, miks on vaja seaduslikku rännet. saab sõna EPRS-i kolleeg Mm, jutt on siis eh, Euroopa Liidu tegevusetusest puudutavat ähm, uuringut ja parlamendi uuringuteenistusest saavad sõna Wouter von Balleroi ja Eladi Firion ja vist ka Liina Voss-Lüüte poliitikauuringute keskusest. kes teist alustab? Wouter von Balleroi, palun aitäh ja kas võiksime võtta teise slaidi? So um, it's a bit difficult. väga, natuke keerukas on alustada selle ettekandega pärast äsja kuuldud sõnavõttu, aga proovin teha kõik endast oleneva. räägin Euroopa Liidu tegevusetusega kaasnevatest kuludest. minuga on siin ka kohal Elodi Firioni, eh, kaasautor enne kui hakkame rääkima seaduslikust rändest, pean täpsustama, et tegemist on osaga laiemast taotlusest liibe eh, komisjoni koordinaatorite poolt. Eh, te tahtisite, tahtsite ka seda teemat laiemalt analüüsida ja ma kasutaksin võimalust natuke täpsustada, miks me selle kõigega tegeleme seda mainiti juba tuhande üheksasaja kaheksakümne kolmanda aasta raportis parlamendi tarbeks, kus eh, räägitakse Euroopa Liidu tegevusetusest. töötus, dekadents, kõik muu on ühe ja sama nähtuse tahud. Mm, võib-olla juba siis oli võimalik mõista, mida sellega öeldi taheti. The key overall findings of this project. üldised leiud äh, tulevad ka välja täiendavas briifingus, aga tuleb öelda, et nendes poliitikavaldkondades on kõige rohkem probleeme täitmise tagamises äh, eksisteerivate puudustega ja ühtlasi on ka lõhe Euroopa Liidu raamistikus. ma toon ka mõned näited pärast. Need puudujäägid omavad individuaalsel tasemel mõju muuhulgas siis tähendab seda, et konkreetselt inimesed ei saa kasutada oma põhiõigusi, aga neil on ka negatiivne majanduslik mõju, mida võib eh, summeerida umbes saja kaheksakümnele miljardile eurole iga-aastaselt. kujutage ette, mida saab teha saja kaheksakümne miljardi euroga, et ühiskond turvalisemaks ja vabamaks muuta. ehk siis järgmine eh, parlament võiks mõelda näiteks täiendavale Euroopa Liidu mehhanismile demokraatia ja õigusriigi põhimõtte jälgimiseks Euroopa Liidu kriminaalpoliitika tsüklile võiks mõelda ja seaduslike rändeteede loomisele ja ka liidu inimõigusraamistiku valmissaamisele. nüüd, kui rääkida põhiõigustest, nende rikkumisest ja mõjust, siis siin on kaks huvitavat mõõdet. esiteks, kui me räägime sisserändajatest, siis tuleb mõelda kogu rändetee lõikes sellele ja negatiivsed mõjud inimõigustele kumuleeruvad selle teekonna käigus kohe, kui isik puutub kokku. see pilt on nüüd eh, varjupaigapoliitika samasugusest uuringust, mis näitab seda, et juba enne saabumist, kui hakkavad probleemid tegema, siis negat-, tege-, tekkima, siis negatiivsed mõjud kumuleeruvad üksikisikule. järgmine huvitav leid äh, seisneb selles, et saab rääkida vahetutest, otsestest ja kaudsetest mõjudest, mis samuti eh, teevad inimeste elu raskemaks, ehk siis ei peaks kohe mõtlema materiaalsele või mittemateriaalsele kahjule, mida see isikule tekitab, aga tuleb ka mõelda näiteks haridusele, tööhõivele, aga ka füüsilisele ja vaimsele tervisele, millele omab negatiivset mõju see, et Euroopa Liidu tasemel ei tehta piisavalt koostööd. nüüd sellel slaidil on võimalik näha eh, kõikide lünkade ja tõkete eh, kumulatiivset negatiivset mõju. peaksin natuke täpsustama. siin on selline punktiirjoon, selle kõige ümber mis viitab siis sellele, et demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste tagamisega on probleeme, nüüd me teame, et selles valdkonnas korruptsioon on üks element, aga korruptsioon ei ole veel kõik ja tegelikult on vaja teha täiendavat tööd, et välja selgitada, mida tähendab see, kui meie ühiskondades ei tagata demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi. siin nüüd seda slaidi vaadates tuleb ka mõelda, et teatud valdkonnad mõjutavad ainult teatud gruppe, väiksemaid gruppe, näiteks LGBTIQ kogukonda, ja teatud valdkondades on vaja täiendavat eh, analüüsi veel näiteks enesemääramise õigus, selle puhul tuleb veel mõelda, millised on need mõjud, kui isikutele neid õigusi igapäevaselt ei tagata. siin on ka oranž ristkülik, mis puudutab seaduslikku rändeteemat, kakskümmend kaks miljardit eurot ja sellele nüüd kohe keskendungi. peamised leiud selles aruandes millest Liina Schlüter räägib ka pärast mind üksikasjalikumalt, aga Euroopa Liidu esialgne ambitsioon kakskümmend aastat tagasi juba oli eh, seaduslikult siin elavaid kolmandate riikide kodanikke kohelda õiglaselt ja seda eesmärki ei ole täielikult täidetud, sellepärast et ei ole piisavaid garantiisid inimõiguste ja tööõiguse suhtes. ning see toob kaasa üksikisiku tasemel ehm, puudujäägi inimese sissetulekus ja ka maksutulu laekumine ühtlasi see mõjutab negatiivselt SKT kasvu, õõnestab Euroopa Liidu võimet saada endale uusi töötajaid. pange ka tähele, et see uuring puudutab ainult neid isikuid, kes on juba siin kohal ja juba on negatiivne mõju nii suur. ehk siis, kui rääkida nüüd edasi, komisjoni kolleeg muidugi mainis teatud variante äh,, ja näiteks seda, et olemasolevate standardite parem rakendamine on üks variant, järgmiseks midagi, mida võiks kaaluda järgmine parlament, oleks see, et järk-järguliselt laiendada Euroopa Liidu õigusakte ka teistele sektoritele või isegi võtta vastu siduv eh, selline sisserändekoodeks, mis puudutaks kõiki kolmandate riikide kodanikke. ehk siis sõltuvalt sellest, missugusest millisest poliitikavariandist lähtutakse, on võimalik kasu saada iga-aastaselt kakskümmend kaks miljardit ja nüüd kolleeg Liina jätkab üksikasjalikumalt, palun. aitäh. Thank you so much. aitäh. ja kõigepealt tänaksin Liibe komisjoni selle uuringu tellimise eest ja ma tänan, eh, et poliit-, et uuringuteenistus ähm, tegeleb selle teemaga. tegemist on nüüd interdistsiplinaarse uuringuga, siin osalesid õiguseksperdid, majanduseksperdid, ühiskonnaeksperdid. Euroopa Liidu tegevusetusest tulenevad kulud. me kõigepealt tuvastasime õiguslikud lüngad,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 ei ole kindel, kas liikmesriigid mõistavad, et paljudes valdkondades, kaasa arvatud rändevaldkonnas, ei ole võimalik enam riigipõhiselt asjale läheneda, meil peab olema üle-euroopaline lahendus või meil lahendust ei olegi. see ongi meil peamine probleem ja mul on väga kahju, aga mulle tundub, et liikmesriigid ei liigu siin valdkonnas edasi, aga me peame seda nõudma ja on väga palju erinevaid sidusrühmi ja me peame nad kaasama, sellepärast et vastasel korral me jääme paljudes valdkondades kaotajaks, aitäh! Eh, suur aitäh, Barbara, kas sa soovid ka midagi öelda? suur aitäh. tõesti, ma olen eh, sinise kaardi direktiivi variraportöör ja tahaksin öelda, et mulle näib, et komisjon äh, Äh, on liiga optimistlik, äh, kui äh, ta räägib nõukoguga sellest, et nad on mõistnud lisandväärtust, mida harmoniseerimine annab siin seadusliku rände valdkonnas, kui ma nüüd tõlkest õigesti aru sain, vähemalt niimoodi jäi mulle mulje. ja mulle tundub, et nõukogu ei ole tegelikult mitte millestki aru saanud ja see on selle sinise kaardi direktiivi ümbersõnastamisega seoses ka näha. praegusel hetkel status quo ei toimi selles vallas. ja äh, Euroopa tegutsemise puuduse dok-, puudumise dokument kinnitab seda ka äh, vägagi äh, selgelt ja kui see toimiks, siis ma arvan, et komisjon eh, ei oleks eh, teinud ettepanekut selle muutmiseks. lõpetuseks ütlen, et eh, iga kord, kui komisjon ütleb, et on vaja vaadata, kas klaas on pooltäis või pooltühi, siis iga kord, kui poliitikud kasutavad seda väljendit, hakkan ma väga muretsema. sellepärast, et mulle tundub, et juhtunud on midagi väga koledat, millest ma veel teadlik ei ole, aitäh! okay,. suur aitäh, Barbara. Äh, meil ei ole tegelikult vastusteks väga palju aega. jah, äh, mõned ütlevad, et klaas ei ole isegi mitte laual, mõned jällegi, et keegi tühjendab klaasi äh, sihipäraselt. jah, mina pean ütlema, et siin on väga äh, ebaühtlase pildiga tegemist, siin on kaitsemeetmed, hübra-, hübriid, tööhõive, meil on eh, korporatsioonisisesed eh, üleviimised, mm. nõukogu ja parlament eh, siin mm, pooldasid mingisuguseid ettepanekuid, aga nüüd on probleem selles, et isegi kergekujulised ülevaatamised äh, Äh, on olukorrad, kus nii nõukogu kui parlament äh, reageerivad halvasti ja ma olen nõus proua Spinelliga, optimismiks äh, tegelikult põhjust ei ole nagu proua Sippel ka ütles, siis siin valitseb oht, et inimesed ei mõista, et Euroopa tegutsemisega seotud kulud siin valdkonnas on väga suured. loodetavasti komisjon ei anna alla ehkki noh, praegu ei ole võimalik ennustada seda, mida järgmine parlamendikoosseis äh, tegema hakkab. aga mingisugune äh, nii-öelda pärand meil on, see on hea. ja suur aitäh teile mm, äh, ettekannete eest ning selle eest, et te kirjeldasite olukorda. ja liigume nüüd edasi nii, liigume siis nüüd edasi. punkt number kümme, milleks on Eurojusti äh, teema ja palun selle punktiga seonduvaid kolleege siia poodiumile tulla. okay,. kallid kolleegid, me oleme oma ajakavast maha jäänud. nüüd on meil arutluse all päevakorrapunkt number kümme, milleks on Eurojusti iga-aastase aruande tutvustus. meil on siin külas Eurojusti president Ladislav Hamran. tere tulemast teile meil on olnud mitmeid kohtumisi libekomisjoni poolelt äh, me äh, teame, millised on ameti vajadused, mida on tehtud äh, ja me oleme saanud infot teie eelarve kohta, selle kohta, mida te teete ja ma tahaksin tänada neid kolleege, kes on huvitatud Eurojusti tegevustest, sellepärast et seda on vaja. me mõistame, et selle järele on vajadus, et et teie tegevus oleks selgesõnalisem ja te kindlasti räägite sellest ka aastaaruande kontekstis. siin aastaaruandes peegelduvad kõik teie äh, väga olulised teemad, nagu näiteks nagu Euroopa uurimismäärus ja Eurojust uus määrus äh, hakkab ka äh, varsti äh, kehtima ja loodetavasti annab see Eurojustile rohkem võimalusi operatiivtööks suur aitäh äh, siia tulemast, äh, Ladislav ja palun, sõna on teil äh, aastaaruande tutvustamiseks. härra Moraes, lugupeetud daamid ja härrad, suur aitäh mind siia kutsumast ja mulle seda võimalust andmast rääkida teile kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aastaaruandest tutvustan seda aastaaruannet libekomisjonile praeguses parlamendi koosseisus viimast korda ning esimees juba äh, rääkis äh, sellest, et äh, te olete mind nii palju toetanud ja tahaksin teid selle toe eest tänada. ametiaja jooksul olete te näidanud, et te hoolite Euroopa turvalisusest. Te hoolite Euroopa kodanikest ning te hoolite ka meist. Mm, korrakaitseasutustest. mina kõnelen teiega prokurörina prokurörid mängivad väga olulist äh, rolli Euroopa Liidu turvalisuse ahelas. prokurörid tagavad selle, et kurjategijad äh, pannakse äh, trellide taha kindlate tõendite põhjal ja et kohtuasjad põhineksid põhiõigustel ja väärtustel. prokurörid on Euroopa Liidu julgeolekuahelas väga olulisel kohal ja mul on väga Mm, hea meel teiepoolse toe üle, mm, mis tuli väga selgelt välja just siin komisjonis, te tõesti hoolite meist. ma räägin teile nüüd meie aastaaruandest. kõigepealt räägin ma äh, kolmest kaasusest ning äh, hiljem äh, tegelen tuleviku väljakutsetega, mida mis minu äh, ametit ootavad äh, ning äh, mis puudutavad ka Euroopa Liidu kriminaalõigussüsteemi. võib-olla te olete kuulnud operatsioonist Ballino, mis on väga konkreetne näide Euroopa eduloost, kus on võitlus piiriülese organiseeritud kuritegevuse vastu see organisatsioon valiti välja sellepärast, et see näitab selgelt seda, mida riigid saavad saavutada, kui nad koostööd teevad ning kui Euroopa Liidu ametid, nagu näiteks Europol või Eurojust, neid toetavad. see kaasus sai alguse või see juhtum sai alguse aastal kaks tuhat neliteist Äh, Eurojustile äh, või Eurojustini jõudis see Hollandi ametivõimude poolt äh, ja see puudutas rahapesusüsteemi, kuhu olid kaasatud väikesed poed ja jäätisemüüjad hiljem selgusid, et see, selgus, et see kõik on Saksamaaga ka seotud äh, ja siis ametivõimud tahtsid kohtuda Saksa ametivõimudega selleks, et vaadata, mis sealsel territooriumil aset leiab ning milliseid tõendeid, äh, luureandmeid on kogutud äh, selle kaasusega seotud Mm, kahtlusaluste puhul. kui nüüd lühidalt teha, siis võib öelda, et korraldati erinevaid kohtumisi ning need kaks riiki said teada, et tegelikult on see kõik seotud ka teiste riikidega, Itaaliaga, Belgiaga näiteks ning sel põhjusel äh, me avasimegi mitut riiki puudutava äh, juurdluse Eurojustis ja me pidime informeerima sellest ka Euroopa partnerid Äh, seda sellepärast, et liikmesriigid äh, edastasid infot Europolile ning tänu sellele infole Europol äh, valmistas ette analüütilise raporti või aruande ning pilt sellest asjast sai selgemaks. sai selgeks, et Ladina-Ameerikast toodi sadamate kaudu Antwerpenis ja Rotterdamis Euroopasse narkootikume ning neid müüdi esmajoones Saksa turul kasum pesti siis Hollandisse omakorda mitmetes riikides tegutsedes see maffiavõrgustik lootis pääsed ametivõimude tähelepanu alt ning ma võin tõesti kinnitada seda, et iga ahela osa, kui seda eraldi vaadeldi, tundus olevat isoleeritud, mitte osa rahvusvahelisest kuritegelikust võrgustikust ja sel põhjusel ning selleks, et teha koostööd ja tõendusmaterjali koguda, need riigid eh, lõid ühise juurdlusmeeskonna, eh, mis sai Europolilt ja Eurojustilt ka tuge. Eh, see eh, meeskond palus ka rahalist abi ja kolme aasta jooksul mm, saadi Euroopa Liidu vahenditest sada kaheksakümmend tuhat eurot. ning Euroopa Liidu maksumaksjad said selle eest tulemuse, juurdluse tulemuse, mis on muljetavaldav, kaheksakümmend neli kahtluse alust vahistati, kaks miljonit kriminaalset tulu arestiti ning lisaks äh, saadi kätte ka neli tonni kokaiini, mille väärtus oli umbes miljard äh, eurot äh, see on see, mis meie arvates on väga muljetavaldav indikaator meie tööst. ja see juhtum näitab meile ka seda, et ei ole võimalik alahinnata äh, võrdlemisi väikesemahulisi kahepoolseid äh, juhtumeid, mispärast äh, ulatuslikku tööd osutuvad mitmeid riike kaasavaks juhtumist, juhtumiks Äh, mõned juhtumid on sellised, kus tuleb aastaid tööd teha, mõnede puhul aga prokurörid peavad väga kiirelt tegutsema. räägin teile ka ühest kaasusest, mis puudutab äh, laste ärakasutamist. Äh, see kaasus sai alguse augustis kaks tuhat neliteist. Rootsi naist kahtlustati oma laste seksuaalses ärakasutamises ning väga kiiresti avastati Rootsis ka videomaterjal selle kohta. Europolil ja Eurojustil paluti Äh, riiklikke ametivõime aidata. kõigepealt äh, tuli äh, see kahtlusalune ähm, ja tema asukoht kindlaks määrata ning asukoha kindlaksmääramise järgselt oli võimalik äh, avaldada Euroopa vahistamismäärus vajalikes keeltes ja seda me ka selle äh, juhtumi puhul tegime me äh, aitasime kaasa Euroopa vahistamismääruse ja uurimismääruse äh, väljastamisele selleks, et äh, kodu läbiotsimine saaks aset leida ning tänu heale seadusandlusele, mis meil on vastu võetud, saime me kahtlusaluse vahistada ja tänu sotsiaalkaitseametnike kaasatusele saime me edu saavutada, sellepärast et nemad viisid lapsed turvalisse kohta ning me saime õigluse jalule seada ning äh, äh, äh, ma peaksin kolmanda kaasuse puhul mainima kindlasti turismivaldkonda. me kõik teame, kui oluline turismivaldkond Euroopa Liidu jaoks, Euroopa kodanike jaoks on me teame, kui palju pööratakse sellele teemale ka tähelepanu. eelmisel aastal äh, pidime me tegelema umbes kahesaja terrorismi äh, kaasusega äh,, mis, mille arv on suurenenud võrreldes eelneva aastaga ja see konkreetne juhtum, millest ma nüüd praegu räägin, ei äh, puuduta aastat kaks tuhat kaheksateist, aga see on väga hea äh, näide, kui tõhusalt on võimalik äh, reageerida teatud julgeolekuohtudele. umbes poolteist nädalat tagasi Eurojust ta andis abi ja Belgia ja Ungari ametivõimudele Süüria kodanik vahistati Ungaris, teda kahtlustati aktiivses osaluses kahekümne inimese tapmises euro jõustik võeti ühendust äh, selle juhtumi puhul ja meie tagasime omalt poolt selle, et teave äh, saaks edastatud õiges vormis pädevatele ametiasutustele ning teabe põhjal siis oli võimalik see kahtlusalune ka vahistada ning ta trellide taha saata. Äh, ning nüüd võime alustada väljaandmismenetlusega ja me oleme ka teist tüüpi terrorismi juhtumiga tegelenud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli Burkina Faso ja Maliga seotud äh, rünnakutega, kus tapeti tuhandeid inimesi ja vigastati veelgi rohkemaid, ma mainin seda ainult ühel põhjusel, seda sellepärast, et turismivaldkonnas me näeme, et äh, liigutakse äh, riiklikult või kahepoolselt dimensioonilt eh, mitut riiki puudutavatele mm, juhtumitele ja kolmandad riigid on järjest olulisemad selles valdkonnas. ja sel põhjusel me peame olema avatud koostööks ka äh, Mm, Euroopa Liidust väljaspool asuvate riikidega ja seetõttu me püüame välja töötada hea partnerlussuhte erinevate piirkondadega, nagu näiteks praegusel juhul Lääne-Aafrika riikidega teabevahetus, tõendite vahetus äh, muutub järjest olulisemaks, äh, eriti just turismivaldkonda puudutavate juhtumite puhul ja sellepärast Eurojust toetab ka seitsme liikmesriigi algatust, äh, mille eesmärgiks on panna paika Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse register, mis võimaldaks meil kiiremini näha, millised on seosed olemasolevate juurdluste puhul lugupeetud daamid ja härrad, see osa minu ettekandest puudutas erinevaid juhtumeid, millega me oleme pidanud tegelema ja nüüd ma tahaksin pöörduda meie väljakutsetega seonduvate teemade juurde. kõigepealt meil on kolm väljakutset. esimese asjana peab mainima tehnoloogiaid äh, ja digitaliseerimist ning koostööd kolmandate riikidega selles vallas. me äh, võitleme selle nimel, et tagada teenuste kõrge tase, mida Eurojust siis saaks liikmesriikidele pakkuda. jah, tõesti digitaliseerimine on muutumas probleemiks, sellepärast et järjest rohkem mm, digitaliseerunud maailmas prokurörid peavad eh, ikkagi isoleeritult tööd tegema eh, riiklikud süsteemid ei ole eh, üles ehitatud selliselt, et oleks võimalik jagada teavet partneritega välismaal. see on ka põhjus, miks Eurojust on teinud ettepaneku äh, sidusrühmadele äh, uueks visiooniks selles valdkonnas. eelmisel aastal me tulime välja uue visiooniga äh,, mida me kutsume digitaalseks õiguseks ja äh, põhjused on väga lihtsad äh,. praegu me näeme seda, et Eurojust saab praegu teabet teavet äh, erinevates formaatides, erinevate kanalite kaudu ja erinevates keeltes. ja selle tulemusena on olukord selline, et need andmed, mis riiklikes süsteemides on juba olemas, tuleb eh, manuaalselt sisestada uuesti, andmeid tuleb tõlkida liikmesriikides või siis Euroopa Liidu tasandil ja väga palju tööd on vaja ära teha mõlema poole poolt eh, selleks, et kohustuslikust, kohustuslikest tingimustest kinni pidada liikmesriigid tervitavad seda Eurojusti algatust ja me oleme valmis jätkama koostööd Euroopa Komisjoniga selle teema analüüsi läbiviimisel ja me loodame, et see lähitulevikus ka realiseerub millekski käega katsutavaks. ma olen rääkinud juba ka koostööd kolmandate riikidega äh, terrorismi äh, küsimustes, aga see ei puuduta mitte ainult terrorismi valdkonda, äh, kuritegevus on üleilmne üleüldiselt ning üleilmsed äh, teemad nõuavad ka üleilmseid lahendusi. kui rääkida statistikast, siis me näeme, et äh, järjest rohkem äh, kaasuseid või juhtumeid Eurojust on avanud kolmandate riikidega seoses, eelmisel aastal oli see tuhat kolmsada ähm, ja selleks, et lihtsustada koostööd riikidega väljastpoolt Euroopa riiku, riik, liitu. me tahaksime keskenduda MENA riikidele, Ladina-Ameerika riikidele ja Lääne-Balkani riikidele. viimaseks väljakutseks on raha ja ressursid. Mm, jah, tõesti, äh, me äh, peame tagama äh, selle teenuste taseme, mis meil praegu on, eelmisel aastal kolm tuhat kolmsada juhtumit avati Eurojusti poolt ning liikmesriigid siis suunasid neid äh, juhtumeid meile ja see äh, kujutab endast kahekümne kahe protsendilist äh, juhtumite arvu suurenemist, kolm tuhat kolmsada juhtumit veel sellele lisaks on juba vanad pooleliolevad uurimised ja me toetame liikmesriike siis ühtekokku üle kuue tuhande viiesaja juhtumi uurimisel me teeme seda võrdlemisi tagasihoidliku eelarve taustal, kolmkümmend kaheksa koma kuus miljonit on meie eelarve ja ma äh, saan tsiteerida siinkohal teie hiljutist raportit järgmise MFF-i osas äh, kus öeldakse, et Euroopa Liit peaks keskuma te-, keskenduma tegevustele, mis tagavad parima lisandväärtuse, kasutades äh, võtmeindikaatoreid ja ma arvan, et Eh, see, mida ma just välja tõin, on väga heaks indikaatoriks, eh, mida me saame siin valdkonnas tulevikus veelgi rohkem kasutada. ja nüüd, mis puudutab eh, tuleviku finantsperspektiive, siis te näete sellealast joonist ka siin ekraanil. meil on rahadega kitsas käes ja eh, see on murettekitav, sellepärast et paljud teised ametid Euroopas saavad rohkem, näiteks Europol saab järgmise MFF-i raamel, raames kolmkümmend kolm protsenti rohkem raha kui eelmise MFF-i raames ma võin siin veel sarnaseid näiteid tuua, aga eh, ma ei hakka seda tegema, need on eh, aastaaruande leheküljel kolmkümmend seitse kenasti ära toodud. põhjus, miks ma seda mainin, on väga lihtne. mina tahaksin siin välja tuua seda, et Eh, meie edu eh, kriminaalõigusalase koostöö vallas peitub selles, et me peame tegema koostööd. ja koostöö on tõesti väga tähtis. samas me kardame seda, et eh, Eh, kui me anname rahalisi vahendeid juurde politseiüksustele, eh, aga koostame valla ja jätame unarusse, siis eh, see tekitab selliseid pudelikae-, pudelikaelu, kitsaskohti, millel võivad olla omad tagajärjed. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et Eurojust korraldab avatud päeva Äh, järgmise Euroopa Parlamendi koosseisu kandidaatidele. Äh, see leiab aset teisel mail. kõik, äh, kes on huvitatud meie tegevusest, tahavad selle kohta lisainformatsiooni saada, siis teisel mail on meie uksed avatud kõikidele Euroopa Parlamendi kandidaatidele, aitäh! suur tänu, kolleegid, kui olete nõud, kolm kõnelejat, proua Komes, proua Kriis Päkk ja proua Genitši hästi, võime rohkem võtta, aga siis saab igaüks ühe minuti kõneaega. kas see võiks olla võimalik teie arust, kuna meil volinik ju on ka peatselt saabumas ja temal on kindlasti tohutul hulgal küsimusi. palun piirduge igaüks ühe minutiga. tundub, et teile see ei sobi. Anna, palun, aga siis proovi ühe minuti piires. aitäh selle aruande eest, mina toetan äh, kahel käel Eurojusti rolli, ma usun, et Eurojust on määrava tähtsusega, võttes arvesse, et me võitleme ju organiseeritud äh, kuritegevuse, piiriülese kuritegevusega, sellise kuritegevusega, mis on juurdunud meie ühiskonda ja püüab äh, tungida ka otsuseid langetavatesse äh, ametitesse, ka valitsustesse me näeme siin erinevaid mustreid äh, ja muidugi on siin ka terroristlikud eesmärgid. sellega seoses tahaksin küsida, milline on Eurojusti roll siin, mida te saate ära teha selleks, et kaitsta rikkumistest teatajaid? Euroopa Parlament on väga mures selles küsimuses, peatselt äh, võtame ka raporti vastu sellest, sel teemal äh, peamine rikkumistest teataja jalgpallileekete puhul, kes Portugalis äsja vahistati pärast seda, kui ta välja anti ja just selline niinimetatud jalgpallileekete juhtum ongi hea näide sellest, kuidas maffiaorganisatsioon tungib ühiskonda ja mõjutab majandus- ja poliitilisi otsuseid, seega Eurojusti roll on äärmiselt tähtis ja palun rääkige sellest konkreetsest juhtumist, kuna minu koduriigis Portugalis küsitakse väga palju, milline on Eurojusti roll. selge, ta sai aru, palun äh, lühemalt kõneleda kolleegidel, kuna volinik, volinikule on kindlasti ka rohkelt küsimusi, aga meil on aeg siiski piiratud. Nathalie, palun. Euh, aitäh, esimees suur tänu selle esitluse eest, samuti nagu mu kolleeg, toetan ka mina kahel käel selle ameti tööd. Nad tõepoolest aitavad eh, edendada eh, õigust ja õiglust Euroopa Liidus ja see amet on väga tähtis, eh, kuna kuritegevus on muutunud piiriülesemaks ja rahvusvahelisemaks. ning nagu te teate ja ka te rääkisite äsja, on sellel väga tõsised tagajärjed ning Eurojust äh, aitab äh, koostööd edendada. Te rääkisite terrorismivastasest võitlusest. Äh, see oli ehk teie esitluse kõige tähtsam osa terrorismivastase võitluse komisjonist tegime ka omalt poolt mitmeid soovitusi ametile, milles rõhutati ameti tähtsust, Europoli ja Eurojusti vahelise koostöö tähtsust, meie soovisime tihedamat koostööd näha, selleks et oleks tõhusalt võimalik äh, tabada neid, kes äh, võivad toime panna terroriakte äh, Europoli ja Eurojusti vahel on ka vastastikuse mõistmise memorandum allkirjastatud, see on väga tervitatav samm, aga tekib küsimus, mis on järgmised sammud selleks, et teievahelist koostööd edendada? näiteks teabevahetus, kuidas on sellega lood, rääkisite, et digiteerimine on suureks väljakutseks ning ka sellest, et liikmesriikide äh, vahel ei, ei toimi teabevahetus äh, kõige paremini ja edasi, kuidas korraldatakse koostööd Euroopa prokuratuuriga. lisaks Eurojusti reform, äh, siin olin ma raportööriks, sügisel võtsime selle vastu, mis on olukord sellega? jah, aitäh, Katariina Kinnitši, Kristiin Veržia pärast teda ning siis on kõik suur aitäh, ma tahaksin äh, tänada Eurosti presidenti Amrani äh, selle ettekanne, kande eest. mina olen alati uskunud äh, koostöösse selles valdkonnas ja teie koostöövõrgutik, võrgustik on väga oluline selleks, et võidelda rahvusvahelise kuritegevuse vastu ja ma toetan teid kindlasti teie töös Äh, mul oleks väga palju küsimusi tegelikult, aga ma äh, piirdun kahega. kõigepealt, äh, te rääkisite Polino juhtumist ja rääkisite siin organiseeritud kuritegevuse võrgustikust, mida te tsite-, defineerisite ka kui maffiavõrgustikku. ma pean ütlema, et praeguse seadusandluse kohaselt on meil instrumente, et võidelda organisa-, organiseeritud kuritegevuse vastu, aga kas neid eh, instrumente on teie arvates piisavalt? Äh, ja kas meil on ühtne määratlus äh, organiseeritud kuritegevuse vallas ja ma tahaksin veel äh, küsida järgnevat, Palermo konventsiooni uuendati hiljuti ähm, mm, ja sellega on liitunud üle saja kaheksakümne riigi ja äh, tegelikult äh, on kolmandate riikide ametivõimudega ka äh, koostööd vaja parandada, Palermo konventsioon on Euroopa Liidus väga oluline ja see võiks olla või kas see võiks olla teie arvates kasulik instrument ja kuidas seda veelgi parandada ja kohe lõpetan mm, on veel üks teema, kus võib-olla väga palju ei ole ära tehtud, aga midagi tuleb eh, eh, ära teha. Eh, siserändajate küsimuses ma pean siin silmas sisserändajatega ka kaubitsemist ja mina tahaksin teie arvamust selle teemaga seoses ära kuulata. suur aitäh siia tulemast ja suur aitäh Eurojustile äh, väga hea tehtud töö eest võitlemaks organiseeritud kuritegevuse vastu, aitäh! Mari-Kristiin, palun lühidalt, äh, volinik juba ootab. Äh. lugupeetud esimees, ma püüan sõna võtta nii lühidalt, kui mul võimalik on. Eurojust on võrgustik rahvusvahelise justiitskoostöö jaoks. Äh, siin kojas oleme me väga tõsiselt seda teemat võtnud, võttes arvesse, milliste riikidega me koostööd peame tegema. seega leheküljel kolmteist üllatusega nägin, et ka Liibüaga teeb Eurojust koostööd, see on raportis ainsana, ainsa riigina nimeliselt välja toodud Vahemere piirkonnas me kõik teame, et see Liibüas puudub toimiv justiitssüsteem. mind äh, hämmastab seega ja tekib küsimus, millisel kujul see koostöö aset leiab, kuidas Eurojust Liibüaga koostööd teeb? ning milliseid juhtumeid äh, käsitletakse seoses Liibüaga tehtava koostööga ja äh, rändajate ka seotud inimkaubandusega näiteks. see on tõesti hämmastav, kui me vaatame, mis olukord Liibüas äh, on praegu koha peal. Äh, jah, võib-olla president ei saa meile praegu vastata, aga on väga oluline, et need küsimused esitataks, kuna see on, tegemist on väga tõsise probleemiga. kui teil ei õnnestu kõigele kohe vastata, siis äh, saate vastata ka kirjalikult hiljem püüdke siis lühidalt teema kokku võtta. jah, annan endast parima, suur tänu kõigi küsimuste eest ja selle eest, et huvi üles näitasite selle teema vastu. esimene küsimus puudutas rikkumistest teatajate kaitset ja Rui Pinto juhtumit. Eurojust toetab liikmesriike ning äh, rikkumistest teatajate kaitse on poliitiline küsimus, seega rahvusparlamendid peavad reguleerima kõiki need ting-, kõik need tingimused, mille alusel rikkumisest teatajaid kaitstakse. Rui Pinto konkreetse juhtumi kohta saan ma öelda seda, et tõepoolest äh, teatas ta rikkumistest ka ühe teise juhtumi puhul, aga Ungari andis ta Portugalile välja ühe teise äh, juhtumiga seoses, mitte selle juhtumiga seoses, milles ta juba koostööd tegi ametivõimudega. mis puudutab teist küsimust, Europoli roll ja koostöö tulevik, Eurojusti ja Europoli vaheline koostöö, Euroopa prokuratuuri ja Eurojusti vaheline koostöö, teabevahetus, tõepoolest me soovime, et koostöö ja teabevahetus, operatiivne teabevahetus oleks süsteemne nii Europoli, Euroopa prokuratuuri kui teiste ametitega, see on juba tegelikult äh, seadusandlusest tulenev kohustus äh, tagada ligipääs andmebaasidele, see on tulevik, mis vajab veel rakendamist, ei nähtud aga, et äh, ligipääsuga andmebaasidele, piiramatu ligipääsuga andmebaasidele, tega kaasneb ka äh, rahaline kulu, äh, seda tuleb siin arvesse võtta. ning mis puudutab Polino juhtumit, tõepoolest äh, harmoneeritud seadusandlust on vaja ning just selles konkreetses valdkonnas harmoneerimise alal oleme juba üsna palju saavutanud. ma usun, et liikmesriikides on jõutud kokkuleppele, et selle asemel, et seadusandlust edasi arendada, peaksime keskenduma nüüd teabevahetuse tagamisele. võib-olla see olekski siis järgmine samm selles valdkonnas, mille poole liikuda. ebaseaduslik ränne, mida me selles valdkonnas teeme, me toetame äh, riike siis, kui ähm, nad seda soovivad, äh, operatiivteabe vahetamine või koor-, äh, koordineerimine või äh, lihtsalt tõendite edastamine, millega me toetame, see on meie roll selles küsimuses. me ei saa mõjutada seda, kui palju juhtumeid meile suunatakse. ja nii see on. ning veel üks kommentaar, viimane kommentaar seoses koostöö ja Liibüaga esitatud küsimuse kohta, mis äh, koostöö see on, äh, millisel kujul. tegemist on strateegilise operatiivkoostööga. tõepoolest korduvad äh, taotlused esitati meile, kaasata ka Liibüa ametivõimud rändejuhtumitesse. strateegilises vallas me soovime tugevat partnerlust välja töötada, seetõttu olemegi loonud sellise programmi, millesse kuulub ka Liibüa, nagu te teate, on Liibüa puhul suureks väljakutseks leida see õige amet, millega koostööd teha, nii et see on tõesti keeruline, suur tänu, et andsite meile võimalust tutvustada oma aastaaruannet. Marii-Kristiin, meil ei ole rohkem aega Äh, ma ütlesin, et ta vastab kirjalikult äh, teile ja ta on nõus, ta vastab küsimustele kirjalikult. suur tänu teile, võtame arvesse ka eelarvepiiranguid puudutavat äh, probleemi ja suur tänu esitluse eest. Richard, you wanna come closer? volinik, kas istuksite lähemale? Te füüsiliselt siis, mitte poliitiliselt, ütleb esimees. okei okay., I will allow you that. So um, colleagues, we are running kolleegid, me oleme ajaga kimpus nagu ikka, kell on üksteist kolmkümmend juba sissejuhatuse jätan seega lühikeseks. ütlen lihtsalt, et viimast korda volinik meie komisjoni tuleb, tegemist on mandaadiperioodi lõpuga, see on ilmne, ütlesin seda lihtsalt juhuks, kui te ei tea, aga see ei ole muidugi, see ei anna teile luba öelda seda, mida sülg suhu toob, vaid palun kaaluge äh, vastupidiselt täpselt, millised on need küsimused, kõige tähtsamad küsimused, mille nüüd lõppfaasist soovite volinikule esitada viis aastat, kui nüüd aus olla, tundub meile siin komisjonis see kahekümne viie aastane komisjonis, ma ei tea, kas tundub, et sada aastat on juba möödunud just selles valdkonnas, põllumajanduskomisjonis võib-olla tundub, et kaks aastat on möödunud ja komisjoni jaoks neli, aga meile tundub, et kakskümmend viis aastat oleme neid samu küsimusi siin arutanud juba. ka mina olen kaotanud ajataju selles küsimuses, mulle tundub, et alles eile alustasime. jah, see on teie vaatepunkt, mina leian, et veerand sajandit juba on möödunud, uskumatu, et kõigest viis aastat. aga mina siin konkreetseid küsimusi ei tõstata, kuna neid on lihtsalt nii palju, jätan teile, härra volinik, ehk äh, saate öelda, mida soovite sellele, äh, kuna viimast korda olete siin komisjoni ees oma mandaadiperioodi ajal. Äh, soovin ka tänada teie meeskonda, Sofiat ja kõiki, kellega koostööd oleme teinud, kui lõpus selleks aega ei jää. ma mõistan, et te olete minust juba kauem elanud, ütleb volinik Abramopolis. no tunne on selline, ütleb härrasi. aitäh, armas sõber Claude, hea esimees lugupeetud parlamendiliikmed, head kolleegid, ma tunnen tõesti, et te olete mu kolleegid, olen tundnud seda viimased neli pool aastat, ma tahtsin kasutada võimalust teiega veel kord arutada enne Euroopa valimisi teatud teemasid, seega ma tänan teid kutse eest siia täna tulla. nagu Claude ütles, peaaegu viis aastat tagasi kolmekümnendal septembril kaks tuhat neliteist toimus meie esimene arvamuste vahetus ja see oli midagi enamat. ma tundsin, et ma pean teie ees läbima tõelise eksami ja ma tänaksin teid siinkohal usalduse eest, usaldus oli kõige olulisem element meie suhtes. pärast kuulamist Te usaldasite mind ja ma tänan teid usalduse eest kogu nende aastate jooksul. meie koostöö on viinud tulemusteni nii rände kui julgeoleku valdkonnas, ehkki me oleme seisnud silmitsi tohutute väljakutsetega, millest me oleme kõik teadlikud. Mm, pretsedenditu rändevoog ning terrorirünnakute toimumine olukord ei olnud alati lihtne ja me ei olnud alati samal arvamusel. aastal kaks tuhat neliteist öeldi mulle, et liibe olevat kõige keerulisem parlamendikomisjon. mõnes mõttes ongi nõnda. Te olete ju see parlamendikomisjon, mis tegeleb just nende küsimustega, mis tegelikult eh, määravad ka arutelu Euroopa valimiste ümber ränne ja julgeolek on definitsiooni järgi poliitilised teemad. Need on need teemad, mis liikmesriikide meelest väärisid tükk aega ainult riiklikke lahendusi. tuleb tunnistada, et Euroopa Parlament on olnud kapseldumise vastu ja ta on rõhutanud Euroopa tasandi pikaajalisi kõikehõlmavaid strateegiaid, ehk siis kodanikuvabaduste ja põhiõiguste komisjon on nõudlik komisjon ja see on ka põhjendatud. seetõttu ma tundsin alati teie toetust selliste kõikehõlmavate poliitikate väljatöötamisel, mille puhul parlamendi nägemus oli alati inspiratsiooniks. ma tänaksin teid ka töö eest, teie töö eest. Teie töö aitas viia ühele poole oluliste äh, õigusloomeliste teemadega valmissaamises, paljude kallal töötati paralleelselt, kõige hiljutisem näide eelmisel nädalal saavutatu. seitsme kuuga suutsime Piiri- ja Rannikuvalveametile anda kümne tuhande isikulise alalise korpuse ja suutsime anda liikmesriikidele märgi, et me suudame oma lubadusi täita. ma tänaksin veel kord tervet eh, Teie komisjoni, eriti Roberta Metsolat, tema meeskonda, kõiki variraportööre eh, teie jõupingutuste eest. ma ootan ka teie hääletust täna pärastlõunal, mis peaks eh, kinnitama saavutatud kompromissi. täna on võimalik öelda, et oleme suutnud eh, paljusid asju saavutada ja oleme pannud paika ka poliitilise teekaardi järgnevateks aastateks nii rände kui julgeoleku valdkonnas, aga lubage, ma ütlen väga selgelt, tööd on veel palju teha. eriti tuleb hakata rakendama kõiki neid vastu võetud õigusakte. meie ühised tegevused on olnud keskendunud parimate kestlikumate lahenduste leidmisele, mis lähtuksid solidaarsuse põhimõttest ja vastutuse põhimõttest, mis on ju Euroopa väärtuste keskmes. ja teie olete äh, nende väärtuste peamised kaitsjad. me oleme välja pakkunud vahetud meetmed ja ka pikaajalisemad meetmed rände haldamiseks igas aspektis, nii sise- kui välismõõtme lõikes, ühe konkreetse eesmärgiga kiirelt ja tõhusalt vastata kriisile. meie tasakaalukas ja kõikehõlmav lähenemine aitab lahendada äh, rände keerukat probleemi, üle seitsmesaja tuhande elu on päästetud eh, Vahemere Keskuse rändeteel viimaste aastate jooksul, tuleb toetada liikmesriike eh, sisserändajate vastuvõtmisel korrektsel viisil. esimesest päevast peale me oleme toetanud liikmesriike nagu näiteks Kreeka, Itaalia, Hispaania, Bulgaaria, Küpros, Malta, eh, pakkudes neile rahalist, operatiivset, tehnilist abi koha peal ümberasustamine, ümberpaigutamine ja nende reaalsuseks muutmine. üle neljakümne kolme tuhande isiku, kes vajasid rahvusvahelist kaitset, paigutati ümber Kreekast ja Itaaliast ja üle viiekümne tuhande asustati ümber väljastpoolt Euroopa Liitu. Need pagulased on leidnud uue kodu Euroopa Liidus alates aastast kaks tuhat viisteist. järgmiseks, stiimulite vähendamine ebaseaduslikuks rändeks koordineerides sise- ja välispoliitikat ning rünnates kriminaalseid inimkaubanduse võrgustikke. piiride halduse tugevdamine eesmärgiga tagada muuhulgas, et heausksed reisijad leiavad korrektset kohtlemist. ja samuti ka tugeva ühtse varjupaigapoliitika, rändepoliitika paikapanemine, nende teemade juurde tulen tagasi hiljem that we are on the right nüüd on võimalik öelda, et äh, oleme õigel teel. ebaseaduslike saabujate arv on isegi madalamal kui kriisieelsel ajal. aastal kaks tuhat kaheksateist oli äh, sada viisteist tuhat sellist äh, juhtumit Euroopa Liidu välispiiril ja tegemist oli kõige madalama tasemega viie aasta jooksul ning see oli üle üheksakümne protsendi madalam kui aastal kaks tuhat viisteist saabujate vähenev tendents jätkub ka aastal kaks tuhat üheksateist. Euroopa Liidu ja Türgi avaldus panustas rändevoogude märkimisväärsesse vähenemisse, eriti Vahemere idaosa rändeteel. Euroopa pagulasrahastu Türgis on oluline osa meie koostööst. Need on liikmesriikide Eh, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ühistegevuste tulemused. keskne element meie rändepoliitikas on seaduslike rändeteede edendamine ja heidutamine ebaseaduslike rändeteede kasutamise osas, ühtlasi inimkaubitsejate eh, tegevuse ründamine ja seaduslike rändeteede loomine. kahjuks sinine kaart on jõudnud tupikseisu. tänaksin siinkohal Claude'i pingutuste eest selle teema kallal, mis toetas komisjoni ambitsiooni sellise skeemi osas meie majanduse konkurentsivõime tõstmiseks. ma usaldan, et ka järgmine parlamendikomisjon, järgmine parlamendi koosseis on sama ambitsioonikas. ning hiljuti räägiti ka just ju seadusliku rände toimivuskontrollist, mis näitas tõesti, et eksisteerivad Euroopa Liidu õigusaktid on toimivad ja eesmärgipärased. loomulikult on paranemis- ja arenemisruumi, mm, näiteks tingimuste parendamine kõikide isikute jaoks, kes tulevad kas töö või õppimise või perekonna pärast Euroopasse, sest see on meie kõigi huvides. keskne osa meie poliitikast on olnud ka rahvusvaheline sünergia mul on väga hea meel, et mitmed töörände katseprojektid võtmepartnerriikidega on nüüd käimas, veelgi enam, seda täiendab partnerlusraamistik rände osas, mis on oluline osa meie suhetest partnerriikidega. nüüd räägiksin nende aastate ühest kriitilisemast teemast, mille eesmärk oli tõelisi muudatusi kaasa tuua rändepoliitikas, nimelt siis Euroopa ühtse varjupaigasüsteemi loomine. kõigepealt tunnustaksin parlamenti seisukoha vastuvõtmise eest kõigi seitsme eh, dokumendi osas, mis on selle reformi elemendid või osad ja ma tänan teid ka selle eest, et te olite valmis nõukoguga läbi rääkima eesmärgiga tagada varjupaigasüsteem Euroopale, mis suudab vastu seista väljakutsetele tulevikus. ma tean, et me ühiselt kahetseme eh, toimunut, aga me tahame ka tulemusi näha, on veel vaja poliitilist tõuget eh, edu saavutamiseks. minu mandaadi lõpuni jääb see reform mulle prioriteediks jätkan koostööd liikmesriikidega järgnevate kuude jooksul eesmärgiga olla valmis suhtluseks järgmise parlamendi koosseisuga. selle kõikehõlmava poliitika osana pean kahetsema seda, et me ei saanud alustada kolmepoolsete läbirääkimistega eh, tagasisaatmisdirektiivi osas enne Euroopa valimisi. proovime teha kõik endast oleneva, et nii varakult kui võimalik sekkuda selleks, et heidutada äh, ebaseadusliku rände toimumist ja seista vastu selle lähtepõhjustele, aga kui isik ebaseaduslikult Euroopa Liidu territooriumil viibib, siis tuleb ta tagasi saata. see on mis tahes tasakaaluka eh, rändepoliitika usaldatavuse lähtekohaks, kui me tahame, et seda kõike kodanikud usuksid. järgmiseks viisade teema, ma tänaksin teid hiljutise kokkuleppe osas äh, seoses viisaeeskirjaga tänaksin Juan Fernando Lopez Aguilari, tema meeskonda, variraportööre. siin on nüüd võimalik rääkida inimestevahelisest suhtlusest, näiteks Gruusia ja Ukraina kodanikud võivad viisavabalt tulla Schengeni alale, mis aitab tugevdada suhteid ja sidemeid kodanike vahel märkimisväärselt oluline just minu jaoks, äh, on Schengeni ala või Schengeni ruumi säilitamine. nagu me oleme korduvalt siin saalis öelnud, Schengen on üheks Euroopa Liidu suursaavutuseks ja seda ei tohiks olla võimalik tagasi pöörata liikmesriikidel on vaja konkreetseid norme, mis reguleerivad kontrolle sisepiiridel tuleb jätkata tööd selles valdkonnas, ka proua Fajon on kindlasti sama otsusekindel. kaks tuhat neliteist aastal oma kuulamise käigus ma palusin, et te mõtleksite meie võimekuse tugevdamisele piiride haldamisel ja see on ju peamine osa meie tööst. ja nagu ma olen varemgi öelnud, Euroopa ei muutu kunagi kindluseks, aga on siiski vaja teada, kes meie piirides, kes meie piire ületab. välispiir on selleks seostavaks elemendiks eh, nii rände kui ka julgeolekupoliitika vahel ja nüüd tänu tehtud tööle kõik isikud välispiiridel, neid kontrollitakse lähtudes eh, kõrgetasemelistest infosüsteemidest nagu entry-exit süsteem, ETIAS ja reisilubade süsteem, teie olete olnud äh, keskse tähtsusega nende süsteemide loomisel ning koostalitlusvõime, see, mis neid elemente omavahel ühendab. varem meil on olnud tohutuid lünkasid, aga nüüd selliste pimetsoonide sulgemine, lünkade ületamine, ma pean teid tohutult tänama koostöö eest, eriti kolleeg Lennartsit, Melood ja muidugi ka kõiki variraportööre radikaliseerumise vältimine ja terrorismivastane võitlus nii internetis kui pärismaailmas on olnud meie poliitika keskmes eesmärgiga tagada eh, turvaline internetikeskkond, oleme me teinud ettepaneku terroristliku sisu eemaldamiseks internetist väga kiiresti. hiljutised sündmused on ka näidanud, kui tähtis on korrektse õigusliku raamistiga, raamistikuga seda probleemi lahendada kahjuks ei olnud võimalik enne valimisi seda dokumenti valmis saada ja see on tõesti kaotatud võimalus. ma ei hakka ükshaaval mainima kõiki õigusakte eh, terrorismivastase võitluse eh, raames, muuhulgas narkootikumide, organiseeritud kuritegevust, gruppide, kõige muu puhul, see on lõputu loetelu, me kõik tegelikult teame, Eh, mida kõike on tehtud, aga ma kasutaksin võimalust, et anda teile teada, et me oleme Kanada PNR-i läbirääkimistes jõudnud esialgse seisukohani, mis on muuhulgas ka kooskõlas kohtuotsusega ja sellest te saate ka ülevaate. viimase, kuid mitte vähem tähtsana räägiksin natuke rahastusest. komisjon on teinud ettepaneku aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse suurendada rahastust rände välispiiride halduse ja julgeoleku valdkonnas, tegemist on tugeva poliitilise signaaliga selle kohta, et Euroopa Liit tahab täita ja pakkuda tulemusi neid ambitsioonikaid eesmärke ja seda ka piisava rahastuse kaudu. ma usun, et järgmine parlament suudab seda ambitsioonikuse taset säilitada. head kolleegid, head sõbrad Need olid mõned meie konkreetsed tegevused ja saavutused viimaste aastate jooksul. ma tahaksin teid kõiki tänada. ma tahaksin teid tänada teie isikliku otsusekindluse eest, läbirääkimisoskuste ja pingutuste eest. ma võiksin ükshaaval hakata mainima raportööre, aga esiteks neid raportööre on teie seas nii palju ja raportöörid ei ole ju ainsad, kes on panustanud nende tulemuste saavutamist, nende mahukate tulemuste saavutamist. lisaks variraportööride roll ja teisedki meeskonnad on olnud väga olulised. Teie komisjon on teinud nendes küsimustes muudatusettepanekuid, loomulikult tuleb teid selle töö eest tänada, tuleb tänada ka teie nõunikke, assistente, libe komisjoni sekretäriaati, ma tahaksin absoluutselt kõiki tänada, nad on edu saavutamisel keskse tähtsusega. head sõbrad, nagu varemgi öeldud, ma olen eh, valmis jätkama nende teemadega, et need valmis saada, osa teist on pärast valimisi siin ka kindlasti tagasi ning ma ootan teid juba tagasi, et selle tööga koos ühele poole jõuda väga kahetsusväärne on, et osa teist on otsustanud mitte tagasi tulla. aga kindlasti te kasutate oma kogemusi meie ühtse kodu Euroopa hüvanguks. ma olen kindel, et meie teed ristuvad paljudega teist veel kord. ja lõpetuseks mulle midagi isiklikult olulist, mida ütlen südamest. tahaksin väljendada tänu Claude Moragile, komisjoni esimehele see oli tohutu au ja õnn teha koostööd sellise komisjoni esimehega, kes on selline mees nagu, nagu Claude Moraes. Claude, sa oled üks suurematest, parimatest Euroopa riigimeestest, pühendunud, tõhus, kogenud seadusandja. kui leiab aset Brexit, siis Euroopa hakkab sinust tohutult puudust tundma ja Põhiõiguste ja kodanike, kodanikuvabaduste komisjon hakkab sinust puudust tundma ja mina isiklikult hakkan sinust puudust tundma, mõeldes meie ausale, õiglasele, tõhusale koostööle. aitäh sulle, Claude, et sa oled seda komisjoni nõnda juhtinud ja ma tänan sind ka su sõpruse eest, head kolleegid, tänan tähelepanu eest. You can clap because I was meant Te võite aplodeerida küll, ütleb äh, härra Moraes, kuivõrd mainiti ka minu nime. Äh, tõesti, nädal on olnud keeruline, Brexit ei ole veel toimunud. et võib-olla tulen minagi tagasi, siis äh, valit-, valikut teha ei saa, kui riik on sellises olukorras, nagu ta on. ehk siis tõesti kunagi ei tea, mis Ühendkuningriigist saab, aga aitäh sulle. ja enne, kui nüüd äh, hakkame rääkima sellest, mille üle vaieldi viimased viis aastat, siis peab ütlema, et pretsedenditud, no näiteks mainisite variraportööre. kui vaadata, kui väsinud on siin personal, kui väsinud on parlamendiliikmed, see on väga tavaline, et, et nii parlamendiliikmed kui ka eh, muu personal on lihtsalt väsinud, mõeldes sellele, kui palju tööd liibekomisjonist läbi käib, mis tahes sõltumatu vaatleja teaks, et nii palju tööd ei ole olnud pärast Lissaboni lepingut äh, kunagi. tööd tehakse, keegi teeb seda ja need inimesed ongi siin kohapeal, näiteks eile eelarve äh, alasel koosolekul äh, tuli välja, kui palju me peame tööd tegema, lisaks on nii palju asju nagu pehmed õigusvahendid, artikkel seitse, kõik need asjad tekitavad ka tohutult emotsioone äh, Mm, need põhjustavad meelehärmi nii parlamendiliikmetele kui ka, kui ka muule personalile. ehk siis enne, kui nüüd <laughs> parlamendiliikmed eh, hakkavad üksikasjadesse minema iga võimaliku faili kallal, siis ma ütleksin, et, et tegelikult eh, meie komisjon on olnud väga, eh, väga tõhus et meie suudame siin kiiresti tegutseda, aga nõukogu ei suuda. isegi äh, BNR-i ei ole suudetud seal lahendada, mis on meie komisjoni jaoks ju ajaloolise tähtsusega. meil on siin inimesi, kes peavad läbirääkimiste tohutute äh, teemade üle, põhimõtteliselt lõunapausi arvelt näiteks eile üks nõunik oli peaaegu kokku kukkumas, ma ei hakka nüüd nime nimetama, äh, piinlikkust tekitama inimesele, aga tegelikult see on päris tavaline, et siin inimesed minestavad. ja tuleb öelda, et ehm, töö viimase viie aasta jooksul on olnud erakordne ja aitäh kõigile, aga nüüd sellegipoolest, nüüd võite ehm, öelda, mida sülg suhu toob. loomulikult on tegemist ju poliitiliste küsimustega ja kõigil on omad seisukohad, alustame koordinaatoritest, proua Metsalat asendab Monika Holmaier, kellest alustame siis Birgit ja siis teised. ning palun rääkige lühidalt, mina rääkisin vist natuke liiga palju, ütleb härra Moraes. austatud esimees, kallid kolleegid, ma tõesti püüan teha lühidalt, kõigepealt kogu südamest tahaksin tänada volinikku selle valmiduse eest, mis tal on olnud meie komisjonis ja alati eh, küsimustele vastamas käia Äh, tahaksin äh, tänada teda ka äh, nende heade ja, ja vähem heade aegade eest, mis meil on olnud ühiselt erinevate teemadega tegelemisel, näiteks terrorismi või, või organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ähm,, sisseränne, inimkaubandus, kindlasti ei ole lihtne mm, väga kiiresti oluliste teemadega tegeleda ja tegemist on osaliselt olnud ka teemadega, mida kahekümne viie aasta jooksul ei ole suudetud äh, lõpule viia. varjupaigapakett on olnud väga keeruline teema, liikmesriigid on väga erinevatel seisukohtadel ja ma loodan, et järgmise mandaadi ajal me suudame edasi liikuda ja äh, suuremale üksmeelele liikmesriikide äh, vahel jõuda, vähemalt lootust ei tohi kaota aga mul on ka kaks konkreetset küsimust. esimene küsimus äh, on äh, seotud äh, Frontexiga, Frontexi suurenemisega ja tema uude ülesannetega mm, sellega seoses tahaksingi teada natukene inimressursside kohta kuidas sellega on ja kui me räägime suurusjärgus kuni kümme tuhat inimest, siis mm, see tähendab seda, et selle ameti struktuur peab ka oluliselt määral muutuma. kas siin, siin on ju vahe sellega, kui mul on viis-kuussada töötajat palgal või mm, kümme tuhat inimest, see on ameti puhul ka ebatavaline juba, see kümme tuhat inimest ja seetõttu ma tahaksingi äh, pilgu tulevikku pöörata ja äh, teada, kas äh, struktuur ka sellel ametil ja organisatsioonil muutub ja selle haldamissüsteem. ja teine küsimus puudutab ähm, sisepiiride faili. kas tulevikus sellega seonduvalt liikmesriikide poolt oleks võimalik paindlikkust rohkem üles näidata, sest et me peame ju äh, tuginema riski hindamisele, riskide juhtimisele, mm, kui teatud sisepiiril äh, kurjategija mm, kindlaks määratakse, äh, siis sellega tuleb tegeleda, me peame tegema koostööd piiridel selleks, et võidelda eh, kuritegevuse vastu, see peab muutuma eh, loomulikuks. Eh, siin valdkonnas ei tohiks tegevust piirata ja ma tahaksingi teada, kuidas komisjon selles vallas edasi tahab liikuda, aitäh. kallid kolleegid, ma tõesti palun, et kõik vaid kaks minutit sõna võtaksid, kui vähegi võimalik. palun rääkige ainult kõige tähtsamast, sellepärast et kõik tahavad sõna täna saada. Birgit Sippel sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel jah, mul on äh, nüüd äh, väljakutse piirduda kahe minutiga, kui eelnev kõneleja sai üle kolme minuti kõneaega, jah, ärge muretsege äh, mõned väljendid, mida volinik kasutas. Te rääkisite sellest, et te tahate toetada liikmesriike, kui nad tervitavad pagulasi nii hästi kui võimalik. kui päris aus olla, siis mina leian, et liikmesriigid ei tervita siin pagulasi mul oleks sellegi üle hea meel, kui nad aktsepteeriksid, et siseränne on murepunkt ja et nad oleksid nõus, et inimesed tulevad nende riikidesse ja paluvad abi, aga ma ei näe seda praegusel hetkel ja ma tahaksingi teada, kuhu see raha, mis selleks on mõeldud, kõik läheb, kui vaadata Bulgaaria, Ungari olukorda, kui vaadata piirilt tagasisaatmiseid Ceutal ja eh, eh, mujal, mm, siis ma tahaksingi teada, mida me teeme Äh, ma mõistan, et mõned Euroopa Liidu äh, välised riigid äh, on raskes olukorras, näiteks Balkani riigid, aga need on raskes olukorras sellepärast, et Euroopa riigid ei ole nõus sisserändajaid vastu võtma ja me ei tohiks pilku mujale pöörata, sealt, kus tegelikult probleemid on. mis puudutab sinise kaardi küsimust, ümberpaigutamist, ümberasustamist, siis ma ei ole nendes valdkondades enam optimistlikud. liikmesriigid Äh, on väga kiiresti langetanud otsuseid, kui pealkirjadeks on julgeolek ja terrorism, aga kui me räägime teistest teemadest, siis nad ei suuda otsustada ja äh, enne kui te tulite siia täna, me arutasime ühte teist teemat ja siis me ütlesime, äh, et meil ei ole ühtset Euroopa seisukohta ja joont pagulaste seaduspäraste rändeteede osas ja ka nendele inimestele, kes otsivad paremat elu ja töökohti ja see Euroopa perspektiivi puudumine on äh, probleem sellepärast, et mitte keegi Euroopa Liidus väljaspool ja ka, ka Euroopa Liidus sees ei mõista, äh, kui palju on erinevaid äh, võimalusi, et, et Euroopa Liitu ei ole seaduspäraselt võimalik sisse tulla nüüd Türgiga seonduvalt äh, Euroopa Parlament ei sõlminud seda kokkulepet, seda tegid liikmesriigid ja see ei toimi ja ma arvan, et kui tulevikku silmas pidada, siis kui me tahame Euroopa rahasid, siis äh, tuleks teemasid arutada ühiselt kolme Euroopa Liidu institutsiooni vahel või liikmesriigid peaksid selle eest ise vastutama ja selle eest ka ise maksma Äh, kui asjad ei toimi. jah, tööd on väga palju tehtud äh, või olnud vaja teha, aga me ei ole kõike ära teinud. ja ma tõesti loodan, et äh, liikmesriigid mõistavad, et meil on väga keerulised probleemid, mida lahendada ja kui Euroopa Liit tahab tulevikus hästi toimida, siis meil on vaja ühtsemat Euroopat, ühtsemaid reegleid kõikides valdkonnas, valdkondades ja ma tõesti loodan, et suvepuhkuse ajal liikmesriigid äh, lõpuks ka mõistavad seda, aitäh! suur aitäh, Birgit, Natali Kriisbeck ALDE nimel, palun. oi, tema on hetkel saalist äh, lahkunud. Äh, Helga väga vabandan, ma ei näinud sind. Helga Stevens ECR fraktsiooni nimel. vabandan veel kord, Helga. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik. Euroopa Inimõiguste Kohus äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal otsustas Hersi ja Mari äh, kohtuotsuses äh, Itaalia vastu, kus räägiti väljasaatmistest ja sellest, et nad on ebaseaduslikud sisserändajad viidi viimasesse transiitriiki tol puhul eh, Ite-, Itaalia väitis, et ta kaitses oma välispiiri ning sõlmiti kokkulepe Liibüaga, aga eh, me räägime Euroopa avatud piiride poliitikast. ja on võimalik see, et eh, Euroopa kohtusse välja jõust-, jõutakse äh, Äh, aga äh, salakaubitsejad ikkagi leiavad, et see on väga tulus äri, millega nad tegelevad. Äh, ja vastutus langeb selliste riikide õlgadele nagu Türgi näiteks, me oleme väljapressimise ohvriks langenud, Frontex teeb nüüd tagasisaatmistega rohkem tööd ning piiripoliitika, äh, sellega me peame tegelema, äh, härra volinik, äh, kas teie teenistused on teadlikud nendest otsesest, otsestest tagasisaatmistest ja kuidas seda on võimalik teha, võttes arvesse seda kohtuotsust, mida te praktiliselt olete ära teinud selleks, et hoida ära need negatiivsed mõjud, mis on seotud selle kohtuotsusega Äh, me oleme praegu silmitsi massilise ebaseadusliku piiriületusega. ja ma tahaksingi teada, millised on äh, need õigustused või põhjendused, mis on hiljutiste komisjoni ettepanekute taga, aitäh, Helga! Äh, proua Sargentini järgmiseks, suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh volinik Avramopoulosele ka ülevaate eest ja tegelikult see viimane meie kohtumine tundub kuidagi kummaline. aga ma Äh, olen nõus äh, härra äh, Moeraasiaga, kes ütles, et tundub, et, et äh, möödunud on kakskümmend viis aastat, mitte oluliselt vähem. ma arvan, et me peaksime vaatama viimast viite aastat, kuidas me oleme tegelenud rändekriisiga, kuidas me seda oleme hallanud ja see teave, mille me täna oleme hommikul saanud äh,, sisserände mm, faili ülevaatamisega seoses, siis äh, tundub, et kõik on hästi. E, sisseränne tööhõive eesmärkidel Euroopa Liitu, kui seda vaadata, siis ma olen pettunud Äh, kui vaadata tagasisaatmisdirektiivi, mille osas mina raportööriks olen, siis äh, sellega seoses ma oleks öelnud, et ärme hakkame sellest üldse rääkima, sellepärast et äh, selle direktiivi ümbervaatamiseks ei ole põhjust. liikmesriigid peavad selle esmalt ellu rakendama aga selle ülevaatamise äh, järeldus ei saa olla, et kõik on hästi, sellepärast et liikmesriigid peavad oma suhtumist muutma, neil on äh, vaja seadusandlust, mis võimaldaks seaduspärast juurdepääsu äh, inimestele, kes teevad madalapalgalisi ja väheseid oskusi nõudvaid töid. Te ütlesite, et PNR kokkulepe Kanadaga on äh, olemas, mis vastab kohtuotsustele ja me oleme väga uudishimulikud, võib-olla te saaksite sellest täpsemalt rääkida ja viimane küsimus, härra esimees. me oleme näinud seda kirja, mille eh, Home mm, peadirektor on saatnud Frontexi direktorile ja täna hommikul eh, me eh, tahaksime küsisime, kas me saame ka Frontexi poolset kirja Home äh, peadirektoraadile, et saada tervikpilti olukorrast. aga Liibüa äh, see abikeskus või päästekeskus, äh, selle kohta ma tahaksin ka lisainfot, aga Frontexi direktor ütles, et kui Äh, Frontexi missioonilennuk näeb hätta sattunud laeva, siis äh, antakse sellest teada erinevatele keskustele, ka Liibüa keskusele. ta ütles ka, et äh, ametlikku koostööd Liibüa ametivõimude ja Frontexi vahel ei ole. aga mm, kui me anname hätta sattunud laevadest teada Tripolis asuvale keskusele, siis minu arust on see koostöö ja me teame, et selle tulemus on see, et inimesed, kes Liibüa poolt päästetakse, viiakse Liibüasse tagasi, aga siis me teame kõik, mis juhtuma hakkab. kas te võiksite selgitada seda, milline on praegune asjade seis? Vahemeri on üsna tühjaks muutunud, eriti pärast seda, kui Sofia operatsioon lõpetati, paate enam ei ole ja tee, mis toimub ainult Euroopa ranniku lähedal, kui mina oleksin kaubaelus mm, Äh, kapten, siis ma tunnen, tunneksin küll, et mind on üksi jäetud. Äh, ja äh, ma pean ise lahkuma, sellepärast et ma pean minema ettekannet pidama tagasisaatmisdirektiivi osas ja ma väga vabandan selle pärast, aga inimesed jäävad siia, kes minu nimel seda vastust kuulavad ja seda kirjaküsimust on äh, tõstatatud korduvalt, äh, võib-olla volinik äh, saab midagi selle kohta ka öelda. nüüd Kanada PNR üheteistkümnendal aprillil toimub koosolek ja võib-olla me saame selle kõigepealt ära oodata ja see võib-olla ka lihtsustab vastuse andmist sellele küsimusele. nüüd järgmine kõneleja, Kornelia Ernst on kuue nimel, palun. suur aitäh austatud volinik, suur aitäh, Claude. väga hea on see, kui äh, siin me aeg-ajalt kokku saame äh, ja äh, me oleme seda teinud väga kenasti, isegi siis, kui meil on erinevad nägemused erinevatel teemadel ja väga hea on see, et meie komisjon on selline keeruline komisjon ja me tahame selliseks ka jääda. kui vaadata viite viimast aastat, siis tuleb öelda, et meil äh, on äh, me, me ei ole suutnud paika panna humanitaarsetel alustel äh, toimivat äh, sisserändepoliitikat, me oleme läbi kukkunud selles äh, vallas äh, jah äh,, Frontex tegutseb aga teisest küljest viimase viie aasta jooksul äh, ei ole Ehm, nii palju inimesi surnud Euroopa Liidu välispiiridel, kui seda on praegu juhtunud ja me peame seda arvestama ja see teeb mulle suurt muret. minu jaoks eh, on täiesti mõistetamatu see, et Euroopa Nõukogu eh, kaks aastat on meid eh, hätta jätnud väga oluliste teemade puhul Euroopa Liidu jaoks varjupaiga ja sisserändepoliitika varjupaigapakett, neid äh, on lihtsalt kõrvale heidetud, kedagi ei huvita see üldse, kokku ei lepita, aga Frontexi puhul äh, võib-olla ei suudeta ka kokku leppida rahastuses, aga no igal juhul. aga ilma ühte ei saa teist äh, teha ja minu jaoks on ebaselge see, miks varjupaigapakett ei liigu edasi Euroopa Parlament Äh, on jõudnud positiivsele otsusele Dublini osas, võib-olla see on isegi ajalooline, kui nii võib öelda äh, jah, ma arvan, seda võib ajalooliseks edusammuks nimetada, äh, seda asjaolu siis, et me kokkuleppele jõudsime parlamendina. ja nüüd veel eh, hotspot'ide küsimus, see valmistab mulle ka muret teie koduriigis eh, neid pilte, mis meieni sealt jõuavad, ei suuda äh, isegi vaadata mitte, miks komisjon äh, võimaldab jätkata olukorral, et inimesed, kes seal on, ei saa ähm, saartelt siis maismaale tulla, saared on inimesi täis, see on täiesti kohutav, see olukord on seal kohutav ja ma usun, et me peame siin langetama otsuse Eh, mis parandaks vähemalt sotsiaalset olukorda. ja viimase asjana tahaksin teada, kas teie arvates on jätkusuutlik see, et kriminaliseerimisega jätkatakse või edasi liigutakse Vahemerel eh, tegutsevate eh, vabaühenduste kontekstis, kes inimesi aitavad ja kes ei ole siis Frontexi laevad. Peeter Niidermüller, palun suur aitäh, ma pean kohe lahkuma juhatuse koosolekule ja seetõttu ma tahaksingi praegu sõna võtta, suur aitäh, lugupeetud volinik, siia tulemast. suur aitäh tehtud töö eest viimastel aastatel. nagu siin juba öeldud, on meil olnud erinevaid ühiseid faile ja me tegime väga head koostööd nendel teemadel aga mina olen üks nendest saadikutest, kes on samas vägagi pettunud pärast viimast viite aastat, sellepärast et parlamendina me oleme väga palju ära teinud, lahendamaks erinevaid rändega seotud ja pagulastega seotud küsimusi, aga nõukogu ei ole praktiliselt midagi teinud ja me, me peame väga selgelt äh, ütlema välja selle, et äh, sisseränne äh, ja äh, pagulased on poliitiliseks teemaks muutunud või vähemalt on neid, kes soovivad sellelt äh, poliitilist profiiti lõigata ja, ja sealt äh, tuleb ka vihakõne, viha õhutamine ja ma leian, et see on väga tõsine küsimus minu küsimus on see, äh, et kas komisjonil on mingi plaan või kava, kuidas sellises olukorras liikmesriigid tuua kokku, äh, et nad saaksid langetada konstruktiivseid otsuseid äh, ning et lõpetada selline viha õhutamine pagulastest ja sisserändajatest rääkides, aitäh! suur tänu! Barbara Spinelli, palun! suur aitäh, lugupeetud volinik, selle meie viimase kohtumise eest. minu jaoks on tegemist võimalusega väljendada kahtlusi ja kõhtlusi, mis on mul pidevalt olnud viimastel aastatel seoses komisjoni siirusega äh, rändevaldkonnas. tahaksin siinkohal viidata kirjale, millest siin on juba ka räägitud. see puudutab kirja, mis on saadetud äh, Fabrice Legerile, Frontexi direktorile, Home peadirektoraadi äh, peadirektori poolt see puudutab äh, Liibüa ähm, äh, rannikutsooni äh, ja see puudutab äh, Liibüa rannikuvalve poolt läbi viidud inimeste päästmisi see puudutab ka Liibüa poolset personali, nende professionaalsust ja, ja suutlikkust tegutseda Eh, lisaks sellele kirjale eh, Natasha Berto eh, komisjoni kõneisik on öelnud, et Liibüa ei ole turvaline riik. Natasha Bertoce avalduse ja selle kirja vahel on vastuolu, siin ei ole koherentsust. see on ilmne ja ma mõistan, et rääkida turvalisest riigist Mm, on oh, keeruline, aga Itaalia valitsus on oma uue direktiivi välja töötanud eh, suletud sadamate küsimuses. ja see tugineb sellele eh, proua Baškevi kirjal eh, ja seda tsiteeritakse kui kirja, mis kinnitab seda, et inimeste tagasisaatmine Liibüasse on seaduspärane ja õigustatud. ja ma tahaksingi teada, et kuidas on nii, et sellises kirjas ei räägita ühe sõnagagi või ei puudutata ühe sõnagagi Liibüa kinnipidamislaagreid või asutusi ja see, see ei räägita ka nendest tingimustest seal. ÜRO on hukka mõistnud selle olukorra juba aastal kaks tuhat kuusteist ja on teinud seda ka märtsis sel aastal teine asi, mida ma tahaksin öelda, on järgmine. Äh, kuidas on võimalik, et üks äh, äh, rannikupiirkond on teie arvates turvaline, kui Liibüa ei ole turvaline riik? ja tahaksin ka teada seda, et kas oleks võimalik Fabrice Leggeri kiri avalikustada, mille ta saatis komisjonile tegemist on kirjaga, mis võib-olla väljendab kõhklusi, aga mida proua äh, millele proua Pütkevi äh, otsustas vastata väga pika üksikasjaliku kirjaga. mina tahaksin ka näha seda kirja, äh, mille te Fabrice Legerilt saanud olete, aitäh. Okay, thank you, Barbara and uh.... aitäh, Barbara. Katariina Kinnitši, palun. Grazie, grazie. suur aitäh, suur aitäh, Claude võtan sõna esmajoones seetõttu, et tänada volinik Avramopoulos tehtud töö eest, see töö on olnud lihtne, mida te viimastel aastatel teinud olete. Äh, ja see komisjon on töökas komisjon olnud, kuid äh, ta on pidanud tegelema väga delikaatsete teemadega äh, ja Eh, need on olnud väga aktuaalsed, eh, dramaatilised teemad viimastel aastatel. mul on eh, ka mõned küsimused, aga mõned on juba esitatud. tahaksin öelda, et mulle valmistab pettumust tehtud töö rändevaldkonnas. ja see näitab, et Euroopa riikide vahel ei ole solidaarsust ja sellest lähtepunktist äh, lähtuvalt olen ma äh, negatiivselt meelestatud äh, ka selles osas, millist tööd me saaksime teha, mida me saaksime ära saavutada selles valdkonnas. Te olete rääkinud koostööst kolmandate riikidega, kokkulepetest nendega, mina tahaksingi volinikult teada, mm, mil viisil oleks tõesti võimalik reaalselt ka tugevdada koostööd kolmandate riikidega selleks, et tagada rändevoogude parem haldamine ning esmajoones selleks, et tagada äh, see, et absoluutselt austatakse sisserändajate inimõigusi ja kiiresti tahaksin ka esitada veel ühe küsimuse, mis on suunatud teemale, eh, mis on seotud teemaga, mis on minu jaoks väga südamelähedane, nimelt alaealiste migrantide olukord ja nende kaitse eh, volinik, te rääkisite positiivsetest mõjudest, mis on tõusetunud eh, leppest Türgiga, aga kolm aastat pärast selle leppe sõlmimist on endiselt veel sadu ja sadu saatjate alaealisi, kes peavad elama ähm, seal ähm, asutustes, kuhu nad on sattunud ja need tingimused, kus nad peavad viibima, on väga halvad tegemist on väga haavatavate inimestega, kui me räägime siis saatjata alaealistest. oluline on, et nad satuksid neile sobivatesse asutustesse, et neile pakutakse abi aga kuidas Euroopa Liit saaks tagada e-, esmase vastuvõtu riikides äh, selle, et neid toetataks piisavalt, et need riigid suudaksid pakkuda sinna saabuvatele pagulastele mm, ja eriti just saatjate alaealistele piisavalt head elutingimused, äh, aitäh! Thank you and um... aitäh! Anna Komes, palun Commissioner um,, I am sorry, I am leaving the parliament after fifty härra Volinik, mul on tõesti kahju, et ma pärast viiteist aastat tööd parlamendist lahkun. see, mis viimase viie aasta jooksul selles valdkonnas on juhtunud, on äh, väga kurb ja komisjoni poolt oleksin ma soovinud näha rohkem seda, et nad täidavad oma rolli aluslepingute kaitsjana, kaitsevad äh, ka neid väärtusi liikmesriikides, nõudlus, et liikmesriigid teevad seda, mis neilt oodatakse, kahjuks ei ole nii läinud. siin äh, me näeme, kuidas rändeküsimused seotakse terrorismivastase võitlusega, ma näen seda silmakirjalikkust, äh, millega liikmesriigid äh, seda teemat käsitlevad, äh, stigmatiseeritakse rändajaid, sisserändajaid, külvatakse hirmu meie ühiskonnas ja püütakse hävitada demokraatiat, just see siin on ju tähtis, et meie väärtusi ja demokraatiat püütakse hävitada. volinikku ja komisjoni oleksin ma soovinud näha just sellel rindejoonel rohkem võitlemas miski polnud kohutavam, kui täna komisjoni esindaja rääkis äh, nendest vabaühendustest, kes päästavad elusid, äh, leiab komisjon, et äh, selliste vabaühenduste kriminalis-, tegevuse kriminaliseerimist tuleb vältida, see oli kohutav. ja seda ma tahtsin teile öelda. härra Jurek, palun. Bardzo dziękuję koniec kadencji to jest e, oczywiście czas. E, aitäh. lugupeetud kolleegid, e, meie mandaadiperioodi lõpp annab meile võimaluse mõelda keerulistele küsimustele, püüda neid lahendada. üks nendest küsimustest on see, et mis on rändepoliitika eesmärk. vahel öeldakse, et püütakse äh, Äh, sellega täita demograafilist äh, lünka, tühimikku tööturul. kui me allume sellele poliitikale, siis äh, oleks see meist eriti küüniline, võttes arvesse, milline on meie suhtumine rändesse ja kui me toome siia sisse ka tööturu küsimuse, on see eriti küüniline, eriti küüniline on see ka meie valitsuste suhtes, nende valitsuste suhtes, kes peaksid lihtsalt tagama, et äh, toimuks põlvkondade as-, vahetumine ning need, kes elavad piirialadel, nende jaoks on see põhiõiguste rünne kuna piirid on ju sama loomulikult äh, võetav kui oma kodu, me kont-, peame saama kontrollida oma piire. avatus on üks asi, aga kontroll oma eluolu üle on teine asi. kahjuks siin komisjonis oleme kuulnud, et ränne on inimõigus, äh, et ebaseaduslik ränne, see termin on äh, täielik nonsenss aga ometi ei suudeta vastu võeta mingit, võtta mingit mõistlikku poliitikat selles vallas. ning kolmandaks, võib-olla peaksime aitama ainult erakorralistes oludes, selles saaksime tõesti mingi kokkuleppeni jõuda. aga me ei saa äh, tekitada selliseid erakorralisi olukordi ise, kuna siin tuleb mängu vääramatu jõud, seda ei saa kuskil korrata, tegemist peab olema erakordse olukorraga. ning kui kõik olukorrad on erakorralised, siis me ei saagi lihtsalt mitte kedagi aidata. kui rändeprobleemid on väga tõsised, on vahel keeruline leida neid kohti, kus probleemid on kõige tõsisemad ning meie poliitikatest äh, siin jääb lihtsalt vajaka. Need ei ole tõhusad üldiselt aga, kolleegid, tundub mulle, et me peaksime lähtuma siin ühiste hüve põhimõttest, me peame võtma arvesse ka oma liikmesriikide konteksti, minevikku, võtma arvesse seda, et meil oleks ka tulevik ja te, võtma siin poliitilise vastutuse. lugupeetud kolleegid, ka mina nüüd mandaadiperioodi lõppedes äh, saan öelda, et kuulun kolme komisjoni, libekomisjon oli minu kolmas äh, valik tegelikult, aga ma saan nüüd öelda, et just siin käsitleti kõige tähtsamaid äh, küsimusi, nii et suur tänu, Claude ja kõik teised kolleegid. Äh. aitäh. kaks kõnelejat saavad veel sõna. proua Veržia ja proua Schlein aga palun püüdke olla kokkuvõtlikud ning siis saame asuda vastuste juurde. Marii-Kristiin esimesena, palun. Merci, monsieur le commissaire. aitäh. aitäh, lugupeetud volinik, ma ei tea, kas me peame nüüd äh, üksteist õnnitlema, aga igal juhul oleme väga palju tööd ära teinud nende kahe ametiaja jooksul mil mul on õnnestunud äh, käsi külge lüüa. aga ometi ei ole kõik äh, nii helge, mitte kõik ei saa Euroopasse, Euroopa on muutunud teataval määral kindluseks. Nende küsimused on eriti poleemilised kolmsada miljonit Äh, sada tuhat inimest eelmisel, äh, äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, tegemist on ka majanduslikel põhjustel rändajatega Ukrainast näiteks Poolasse ja kõike seda arvesse võttes on küüniline see, mida kolleegid räägivad, kelle ees me neid uksi, uksi peame sulgema. me näeme, et Äh, suurenenud pagulasvoogude valguses ei toimi Euroopa varjupaigasüsteem, meil ei ole Euroopa varjupaigasüsteemi. seni, kuni liikmesriigid võivad äh, selles valdkonnas teha, mida ise heaks arvavad ja just selles äh, probleem peitubki. üheksakümmend protsenti rahvusvahelise kaitse saajatest just rahvusvahelise kaitse saajatest saavad selle kaitse liikmesriikidest äh, ja selle kaitse saavad need inimesed, kes on ebaseaduslikult tulnud üle Vahemere. me näeme, et äh, siin on probleem, meil on vaja humanitaarviisasid selle probleemi lahendamiseks, aga Euroopa-ülene koostöö siin valdkonnas ei toimi. mida me teeme, me tugevdame ainult Liibüa tsaare, selle, anname neile laevu, et äh, aga me ei täida sellega oma rahvusvahelist äh, ko-, ko-, rahvusvahelisi kohustusi, olgugi et äh, et äh, luuret teostatakse, see jätab mulle natuke mõrk, mõrk ja maitse suhu sellest tööst, kuna ma näen, et Euroopa Liit ei ole suutnud toime tulla nende globaalsete kriisidega, globaalsete väljakutsetega, mis meie me ees on olnud. saja tuhande elaniku kohta üks pagulane Äh, aga meie peame toime tulema ainult kuue protsendi pagulastega kogu maailmas, see ei ole tegelikult mingisugune hea tulemus. jah, palun. Äh, austatud äh, volinik, äh, ma pean ära kasutama selle viimase võimaluse, mis mul on teiega kohtuda, selleks, et tänada teid viimaste aastate koostöö eest, aga ka asja natukene kokku võtta. komisjonil olid väga suured ambitsioonid äh, rändeküsimustes, Euroopa rändekava, mis tahtis hõlmata kogu seda nähtust tervikuna, aga viimastel aastatel te ei ole järjepidevalt tegelenud tegutsenud. tundub, et komisjon ei ole võtnud arvesse nõukogus erinevaid lõhesid ja nõukogu viimasel ajal on keskendunud ainult Bosniale, Türgile ja Vahemerele, aga sisemisel solidaarsusel, sisemise solidaarsuse küsimuses ei ole samme edasi tehtud. ja põhiõigusi tuleb austada ja meie parlament on oma töö ära teinud meie oleme Euroopa eh, ühise varjupaigasüsteemi vallas oma töö ära teinud, aga ma tahaksingi teada, milline on Dublini tulevik, kaks kolmandik sellest parlamendist siin on saatnud välja valitsustele ja Euroopa kodanikele jõulise signaali, kiites heaks reformi, mis nõuab, et kõik riigid teeksid oma töö ära vastuvõtmise vallas ning mis nõuab ka seda, eh, et varjupaiga eh, taotlejate olukord oleks parem ning miks äh, riiklikud poliitikud ei ole suutnud äh, üksmeelele jõuda äh, ning kuidas te tahate edasi liikuda siis siia mm, tulekute või saabumiste küsimusega, kui te Dublinit heaks ei kiida ma tahaksingi teada, kas äh, praegu räägitakse selles kontekstis veel ajutistest korraldustest äh, ning äh, mida te ütlete selle paradoksi kohta, et Liibüa rannikuvalve viib päästetud inimesed tagasi vanglatesse, aga samal ajal Liibüat me ei pea turvaliseks riigiks, aitäh. Äh, viimast korda selle väga pika küsimuste vooru korral saa, äh, juures saan teile sõna anda. kõigepealt ma tahan teid tänada kõiki nende kommentaaride ja küsimuste eest ja ka kriitika eest. aga minul tekib küsimus, äh, mõned teist ei ole viimase viie aasta jooksul siin kogu aeg kohal olnud äh, Te ei tea, kes on mida teinud, aga ma ütlesin alguses ka seda, et tänu teile on meil olnud õnn, õnnestunud rohkem ära teha. ja ma arvan, et liikmesriigid ei ole olnud toetavaid, vaid mõne liikmesriigi valitsused. olukord on muutunud praeguse ja viieaastase taguse ajaga võrreldes, valitsused on vahetunud, on tekkinud ka uued äh, seisukohad ja sellega me peame toime tulema. kõigepealt üks ülestunnistus, viis aastat tagasi arvasin, et minust saab minister niinimetatud Euroopa valitsuses, minul oli jäänud mulje, et komisjon on äh, tugev täitesaatev võim, aga tegelikult ei ole nii. kuid tänu meievahelisele koostööle on meil õnnestunud midagi ära teha, sellegipoolest mõned valitsused meid selles töös, eriti just viimase kahe aasta jooksul, ei ole toetanud seega, kui me ei ole rahul sellega, mida me oleme suutnud teha, võime seda ausalt välja öelda Te võite väljendada oma pahameelt äh, selles osas, et me ei ole suutnud piisavalt äh, saavutada, aga suunake see nende pihta, kes seda väärivad. ma püüan vastata kõige, kõigile korraga, kuna sarnased jooned äh, küsimustest läbi läksid. proua Soraya, kui Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve sünnib, siis alustab amet kohe tööd ja uskuge mind, me oleme valmis selleks hetkeks. see on juba otsustatud, isegi kui sellega kaasneb teatav restruktureerimine. see oli tõesti suur saavutus. nagu ma ütlesin, kahetsen väga, et äh, piirikoodeksi reformimine, mille abil äh, on võimalik ajutiselt taastada piirikontroll, ei ole praeguse Euroopa Parlamendi mandaadi perioodi jooksul lõpule jõudnud, oleme valmis Soome eesistumise ajal seda tööd uuesti alustama, võttes arvesse, et parlamendi seisukoht, esimese lugemise seisukoht on kinnitamisel, on kõik valikud endiselt veel laual. mis puudutab sisepiire siis komits-, komisjon äh, ka kahetseb, et hoolimata kõigist jõupingutustest on säilinud äh, piirikontroll mõnel sisepiiril, lõigul. meenutan, et äh, komisjon julgustas liikmesriike võtma vastu proportsionaalseid meetmeid ja tegema koostööd, mitte et kehtestame piirikontrolli, oleme samuti võtnud vastu normid seoses äh, ajutise piirikontrolli taastamisega sisepiiridel. komisjon püüab võimalikult kiiresti taastada Schengeni süsteemi, nii nagu me seda tunneme, kus puuduvad äh, siis kontrollid sisepiiridel. kõik meie rände ja julgeolekuga seotud jõupingutused on suunatud just äh, sellele. proua Sippel tegemist on vägagi õigustatud kriitikaga liikmesriikide aadressil. olen seda ka ise varem öelnud, aga ei, ma ei ole nõus sellega, et me lõpetaksime töö poliitilisele läbimurde nimel, me peame lõpule viima kõik osad meie mitmekülgses ja põhjalikus rände- ja julgeolekupoliitikas jah, meil on vaja rohkem Euroopat, proua Sippel, selles me oleme nõus üksteisega. püüan vastata põhjalikumalt teie konkreetse äh, küsimuse kohta. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet peaks alati kontrollima, et tegutseb alati põhiõigustest kinni pidades ning seda tugevdame me veelgi uue seadusandlusega. proua Sargentini esitas mulle küsimusi, kuid teda ei ole siin. ka mina leian, et seaduslikke rändevõimalusi annab veel parandada, mis puudutab PNR kokkulepet Kanadaga ka ja Claude kinnitas seda, et minu töötajad ja juba järgmisel nädalal äh, annavad teile ülevaade täpsematest detailidest. edasi läheme selle kirja juurde. kirjas on öeldud äh, seda, mis on juba ilmselge. täpsustatakse operatiivset režiimi, mis kohaldub äh, otsingu ja pääste missioonidele vastavalt rahvusvahelisele Euroopa Liidu õigusele. kindlasti eile arutasite härra Legeriga ka üksikasju. proua Ernst. suurima heameelega peaksin äh, teiega ja teie kolleegidega sel teemal pika poliitilise arutelu. Dublini süsteem tuleb, Dublini reform tuleb vastu võtta rännet ja julgeolekut ei tohiks äh, ära kasutada mingisugustel mikropoliitilistel eesmärkidel. mis puudutab äh, olukorda mõnes vastuvõtuketkuses, keskuses, siis olen teiega täiesti päri seda olukorda tuleb parandada nii, et see vastaks Euroopa Liidu standarditele tahan tänada ka Peeterit äh, erakordse töö eest ja erakordse pühendumuse eest, aga kahjuks ka tema pidi lahkuma. proua Koome stigmatiseerimine, vihakõne, populism, need tõepoolest õõnestavad ja hävitavad demokraatiat. me jääme igatsema teie kirglikku tööd ning palun püüame võidelda selle nimel, et komisjonil oleks rohkem äh, võimalusi midagi ära teha. proua Genitši. vabaühendused täidavad väga tähtsat rolli äh, ka rändevallas Euroopa Liidus. komisjon on korduvalt tähelepanu juhtinud sellele, et Euroopa Liidu õigusega ei soovita kuidagi kriminaliseerida abi pakkumist. aastal kaks tuhat seitseteist vastu võetud eh, niinimetatud kaasaaitamise pakett eh, näeb ette, et on vaja põhjalikke tõendeid äh, läbivaatamiseks, aga juhiti tähelepanu ka sellele, mida on vaja parandada, eriti just äh, läbipaistvusele humanitaarabi erandi äh, korral, selleks, et vältida krimin-, äh, humanitaarabi andjate tegevuse kriminaliseerimist sellega on tegele-, tegeldud, kodanikuühiskonna ja vabaühenduste esindajatega on ka dialoogi alustatud maikuus kaks tuhat kaheksateist koos Põhiõiguste Ametiga, julgustame vabaühendusi jagama meiega mis tahes asjakohast teavet seoses selle probleemiga. proua Veržia ei, me ei kavatse sulgeda uksi pagulastele, selles võite kindel olla. püüame olla igati progressiivsed ja meil on ka arvnäitajatest selge pilt. aga mis on tähtis, nagu on juba öeldud, me peame lõpule viima selle, mida me oleme alustanud, nimelt äh, varjupaigasüsteemi reformi olen kuulnud äh, kõva kriitikat äh, just liikmesriikide aadressil selles küsimuses ja uskuge mind, võttes arvesse seda kogemust, mille on omandanud viimase viie aasta jooksul, olen äh, selle kriitikaga päri. aga me peame olema uhked ka selle üle, mida me oleme ühiselt saavutanud, mida on õnnestunud saavutada eriti just komisjoni ja parlamendi vahelises koostöös viimase nelja ja poole aastaga. me ei tohi unustada seda, kui palju on tegelikult paranenud olukord koha peal. kindlasti mäletame me kõik, milline oli olukord neli-viis aastat tagasi, see olukord ei ole enam selline. võin teile anda mitmeid, andsin teile mitmeid äh, fakte ja äh, arve oma sissejuhatuses, ma ei hakkaks neid kordama. me ei tohi unustada et väga keeruline julgeoleku- ja rändekriis on tänu meile muutunud äh, katalüsaatoriks, mille abil on võimalik vastu võtta loodetavasti poliitikaid, mis tagavad, et Euroopa suudab paremini toime tulla sarnaste kriisidega tulevikus ükskõik, kuhu me tulevikus jõuame, ma tean, et me anname endast parima selleks, et me jõuaksime ühtse Euroopa Liidu rändepoliitikani, mis oleks ka võimalikult mitmekülgne ja hõlmaks ka julgeoleku aspekte ma tõepoolest äh, mõtlesin seda tõsiselt, kui ütlesin, et olen tänulik teile meie koostöö eest. ma tean, et meil on ideoloogilisi erinevusi, aga meie poliitika lähtus pragmaatilistest kaalutlustest. kui me ei oleks teinud seda, mida me oleme juba ära teinud, siis oleks praegu endiselt äh, veel kriisirežiim Euroopas, aga ei ole kui kõik liikmesriigid oleksid vastu võtnud äh, ja toetaksid seda tööd, siis oleks Euroopa väga hästi tulevikuks valmis. meeldib see meile või mitte, aga ränn, ränne ja rändeprobleemid on meiega ja veel mitmeteks aastateks tulevikus, me ei tea, mida tulevik toob, aga meie eesmärgiks oli vastu võtta tulevikukindel strateegia rändeküsimustega seoses ning äh, viimased märkused ma tean, et olukord muutub äh, tulevastel aastatel veel keerulisemaks. ma ei tea, kas parlament äh, uue koosseisuga on äh, võimeline tegema nii head koostööd ja nii usaldavat koostööd uue komisjoni kolleegiumiga. seega olen nõus ka teie kriitikaga Ehm, kui ütlesite, et me oleksime saanud rohkem ära teha, aga kahjuks tulevikus see komisjoni kolleegium ei saa sinna enam midagi parata. palun pidage meeles mu sõnu ja andke endaks parim selleks, et kaitsta seda poliitikat, mida, mille me oleme vastu võtnud ning mis tähtsam, kaitske neid väärtusi ja põhimõtteid, millele on meie poliitika üles ehitatud. ning just see on meie ühine vastutus mille nimel me oleme töötanud viimased viis aastat. me oleme teinud äh, väga head koostööd, meie töö on põhinenud solidaarsusel, usaldusel, ühistel väärtustel ning praegu on need väärtused ohtu seatud ning äh, tulevastel aastatel seatakse need tõenäoliselt ilmselt veel rohkem ohtu. suur tänu teie toetuse eest, suur tänu teie töö eest kõigi nende aastate jooksul ja ootan koostööd ka tulevikus, seni kuni te veel siin olete lähikuudel. suur tänu taas! okei okay,, thank you, commissioner. Barbara, you looking uh...? aitäh, volinik Barbara. Äh, jah, ma tahtsin öelda, et ma ei saanud vastust selle kohta, kas Liibüa on ohutu riik inimeste mahapanemise mõttes või ei. volinik, ma, ma siis ütlen teile kohe praegu. Liibüa ja sealne olukord. proua Spinelli olukord on kaootiline. me ei ole suutnud selle riigiga luua tugevat partnerlust, sest meie vastaspool on seal väga nõrk ja tänu teie riigile, Itaaliale, oleme me vähemalt suutnud teha koostööd eh, õiguspärase valitsusega, aga sellest ei piisa. Liibüa on inimkaubitsejate ja smugeldajate paradiis endiselt ning eh, need pildid, mis sealt pärinevad, on tõesti häbiväärsed, aga Euroopa Liit on oma osa ära teinud. me teeme IOM-i ja UNHCR-iga tihedat koostööd, nende inimesed on seal kohapeal, me oleme koolitanud Liibüa rannikuvalvet ja päästetud on paljude inimeste elu. kahjuks on aga hetkeolukord endiselt halb, usun seda, ütleb härra volinik Ehm, kui ma käisin viimati Tripolis, siis ma ei näinud seal ühtegi Euroopa Parlamendi liiget. minge vaadake, kuidas eh, Tripolis asjad on. meie tahe ongi sellele suunatud, kuidas päästa elusid, kuidas meeleheitel inimestele anda signaal, et nad peaksid koju tagasi minema, näiteks Nigeriga on koostöö olnud väga hea. aga itaallannana te kindlasti teate, milline on Liibüa olukord, milline on see olnud tegelikult viimased neli sajandit. Te teate seda olukorda, aga meie prioriteet on päästa elusid ja kaitsta neid, kes on seal kohapeal, eriti kõige haavatavamaid, ja tagada neile vajalik humanitaarabi, see leiab aset koostöö kaudu rahvusvaheliste humanitaarorganisatsioonidega. see töö käib, loodame, et Liibüa muutub taas kord stabiilseks riigiks. see on rahvusvahelise kogukonna kohustus. saalist hüütakse midagi mikrot, mikrofoniga Äh, kui äh, see oleks komisjoni kohustus, siis äh, komisjon oleks ka sellega tegelenud, aga rahvusvaheline kogukond vastutab selle teema eest. rahvusvaheline kogukond peab kasutama kõiki vahendeid, mis neil olemas on. täna räägime sellest siis omavahel. Mora-, Claude Moraes, tegemist ei oleks liibekomisjoniga, kui me ei lõpetaks kõige äh, kõige rohkem kirge tekitavamate teemadega, tõesti aitäh, et taaskord lõpetasite nii nagu tavaliselt. Barbara Spinelli on teinud palju eh, asju oma elus, aga neli, neli sajandit Itaalia rõhumist eh, Liibüa kallal, see, see ei ole muidugi Barbara Spinelli kätetöö, ka Ro-, Rooma impeeriumi tegevus Liibüas ei ole tema kätetöö. Eh, igatahes see on väga tüüpiline, et me sellise teemaga <laughs> nüüd lõpetame, eh, sest siin komisjonis on see tavapärane, ütleksin isiklikul tasandil ja härra volinik, te ütlesite seda paremini kui mina, need viis aastat on olnud märkimisväärsed ja kui ütleksin väga lihtsalt selle välja, siis eh, tegelikult järgmise ametiaja, järgmise komisjoni ametiaja puhul võib asi olla palju hullem vaadates seda, kuidas asjad liikmesriikides arenevad, et see on täiesti õige ja veel isiklikult öeldes, mõeldes sellele, et kõikidel parlamendiliikmetel on paljud erinevad poliitilised seisukohad, aga sellegipoolest tänaksin teid ähm, koostöö eest, selle rekordilise teemade arvu eest, teie, härra volinik, tegite ka tohutult tööd ka kolmepoolsetes läbirääkimistes ja selle mõttega ka lõpetame, olenemata nendest poliitilistest aruteludest. Teile vist isegi meeldisid need arutelud, salaja ikka meeldisid. Mm, mulle tundus, mis võib olla natuke murettekitav. aga eh, annan teile veel lõppsõna võimaluse. lubage, ma ütlen midagi, enne kui ma täna siia tulin, vaatasin seda, mida olin öelnud ähm, neli pool aastat tagasi oma kuulamisel vastuseks teie küsimustele. ma võin öelda, et ma olen kõik oma võetud kohustused täitnud sel määral, milline oli mu esialgne enesetutvustus teie ees, ehk siis minu südametunnistus on lumivalge, aga ma võin öelda, et me võime teha rohkematki, et kaitsta neid väärtusi, millel Euroopa põhineb jah, sa oled alati meie ees vastutust kandnud ja tänaksin veel kord sind, su personali, Sofiat, su kolleege, Sofia oli ka kunagi siin, aga tänan sind veel kord, volinik, ja tänan kõiki kolleege küsimuste eest, tänan ka neid kolleege, kes saalist lahkusid. tõesti, kõik peavad olema mitmes kohas korraga. aitäh ja edu tulevikuks, suur tänu! Colleagues, we have um, just one more point. head kolleegid, üks punkt on meil veel, alustame sellega küll väikse viivitusega, aga oluline on sellest teemast rääkida, kuivõrd seda teemat soovisid käsitleda ka meie koordinaatorid, nimelt arvamuste vahetus Kieran McCarthy'ga, kes on kõneisik ähm, Time for Truth kampaania as Kieran comes up, just to explain that coordinators want, uh, decided that we would hear. Eh, nagu selgitasin koordinaatoritele, siis äh, algatus käivitati Põhja-Iirimaal seoses konfliktse ajalooga, eh, sooviga toetada perekondi, keda see puudutas ja nüüd vabandust, et alustame sellega veidi hilja, aga keeran alati, kohe kui sa oled valmis, siis palavad tervitused ja kohe, kui oled valmis, siis võid alustada. Uh, aitäh esimehele ja komisjonile selle eest, et mind on kutsutud siia arvamuste vahetusele hindan seda kõrgelt, kuivõrd see on meie võimalus saada rahvusvahelist toetust meie kampaaniale. pärast enesetutvustust ja meie töö tutvustust seoses tõekampaaniaga pakuksin teile ka ülevaadet perekondadest, kes said viga eh, ja kes kogevad praegugi kehva olukorda Briti juhtimise all mu plaan on teile anda ka rääkida, anda ülevaade sellest, kuidas ajalooga ei tegeleta ja juhin tähelepanu ka viimastele juhtumitele. loomulikult Euroopa ministrite komitee on seda teemat kommenteerinud ja kui teil on selles osas küsimusi, siis proovin perekondade nimel vastata nii hästi, kui oskan. minu nimi on Kieran McCart, ma olen John ja Kathleen Urbani eh, vana äh, lapselaps, Kathleen oli üks hukkunutest detsembris tuhat üheksasada seitsekümmend üks, hukkunute seas olid ka kaks last, mu vanaisa John sai viga, aga pääses siiski eluga. Eh, McGurki baari mõrv oli toona kõige ohvriterohkem kõikide Belfasti rünnakute seas ekstremistid panid pommi baari ja britid süüdistasid Iiri tsiviilisikuid selles ning tegelikult toimepanijad lasti vabalt minema. ehk siis eh, tol õhtul prooviti süüdistada kõiki, kes olid tegelikult süüteo ohvrid. ja perekonnad on nüüd võidelnud rohkem kui kaks põlvkonda selleks, et oma eh, nimed Eh, puhastada sellest süüst. mina olen ka Paper Trail mm, organisatsioonis tegija, mida Euroopa Liidu rahas, rahuprogrammist rahastatakse. ja olen ühtlasi ka kõneisik tõekampaania nimel see kampaania loodi kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses, seda tegid need perekonnad, kes said viga rünnakute käigus eesmärgiga toetada neid perekondi, kelle häält ei olnud kuulda. meid ühendasid see valu ja jagatud kogemused Briti riigi võimetusel ja tegevusetusel. me ei usu äh, süüdistamisse ja kõik mängivad oma rolli, aga Briti ametivõimud peavad täitma oma kohustust kodanike ees, ei saa rääkida mingitest ohvrite hierarhiast, vaid kõiki tuleb seaduse ees käsitleda võrdselt. meie perekonnad leiavad, et me oleme tugevamad eh, ühtsetena, kui me teeme ühtselt kampaaniat, meil on kolm ühtset eesmärki, mis mõjutab kõiki eh, perekondi esiteks, eh, Stonewall House'i kokkuleppe rakendamist, me nõuame seda, eh, selle meetmete kasutamist, selles on osapooled kokku leppinud, mm, selles on kokku lepitud juba aastal kaks tuhat neliteist, aga praegu ei ole veel midagi tehtud. Eh, samaaegselt number kaks, me tahame, et uuringuid rahastataks piisavalt nagu on ka viieaastase plaaniga kokku pandud, nagu Declan Morgani eh, käsul seda on tehtud ja kolmandaks me tahame, et politseiombudsmanil oleks piisavad vahendid ja et selline amet loodaks. Ehm, see on ainus viis, mis võib pakkuda tõde ja õiglust eh, nendele perekondadele, kuni hakatakse lepingut rakendama, võib minna kaks aastat, enne kui seda korrektselt eh, rakendatakse, isegi kui kohe praegu alustataks. kohalikud kogukonnad toetavad meid väga veebruaris kaks tuhat kaheksateist liitusid Belfasti tänavatel rohkem kui seitse tuhat inimest meid kogu Iiri saarelt, tõekampaania nimel marssides perekonnad ja toetajad aitasid koguda peaaegu eh, viisteist tuhat vastust konsultatsioonile, mis puudutas ajaloo küsimust oktoobris kaks tuhat kaheksateist. detsembrist Äh, käesoleva aasta veebruarini oleme kogunud tuhandeid allkirju meie kolme lihtsa eesmärgi toetuseks. me oleme pikette äh, korraldanud, me oleme äh, toetuskliinikuid nii-öelda organisa-, organiseerinud ja jätkame, kuni Briti ametivõimud meile, meid tõkestavad. aitäh Martina Andersonile, parlamendiliikmele, külaskäigu eest nii Brüsselisse kui Strasbourgi, kus me saime kohtuda parlamendiga ja ka uue eh, inimõiguste volinikuga. pärast kuus kuud, kuus kuud pärast konsultatsioonide lõppu ei ole endiselt eh, Briti valitsuselt vastust tulnud, mulle öeldi vahetult, et eh, see peaks jaanuarikuuks juba valmis olema, aga eelmisel nädalal öeldi, et paar nädalat peate veel ootama, aga kindlat tähtaega ei ole veel antud Ehm, mured selle hilinemise tõttu eh, on veel Karen Bradley sõnavõttude ja ka Gavin Williamsoni sõnavõttude tõttu, mured on veelgi suurenenud. Bradley ütles parlamendis välja, et üle üheksakümne protsendi Iiri rahutuste mm, käigus toimunud mõrvadest leidsid aset terroristide käe läbi Äh, ja need, mille, need surmajuhtumid, mille taga olid kas relvajõud või politsei, need ei olnud mõrvad, sest need isikud täitsid käsku korrektsel viisil. Äh, Bradley kommentaarid olid mm, solvavad, need põhjustasid valu pereliikmetele, kindlasti ka neile, kes Briti sõdurite tõttu kaotasid oma laste elusid, aga ka nende seas, kelle valitsused tapsid. ühtlasi ta pidi oma seisukoha ka ümber lükkama kahekümne nelja tunni jooksul, sest see oli faktiliselt vale, aga kahju oli juba tekitatud. Gavin Williamson ütles seejärel, et ta kavatseb endiste Briti relvajõudude esindajate kaitseks võtta vastu õigusakti äh, seoses missioonidega Põhja-Iirimaal, Afganistanis, Iraagis, ehkki Amnesty tegelikult ei ka, amnestia teemat ei käsitletud konsultatsioonides äh, ning peaaegu nelikümmend kaheksa aastat pärast üheteist hukkunu surma ei ole ikkagi tõde. me oleme küsinud taas kord, kas Briti sõdurid tuhande üheksasaja seitsmekümne teise aasta mõrva eest võetakse vastutusele, ainult üks inimene on neljateist relvitu kodaniku mõrva eest vastutusele üldse võetud. amnestia kehtestamine Eh, täielikult Stormont House'i kokkulepet õõnestaks. viimase kahekümne nelja tunni jooksul paistab, et valitsus on eh, ta ennast tagasi võtnud, aga kahju on tekitatud. Euroopa ministrite komitee on eh, taas kord mõistnud hukka Ühendkuningriigi valitsuse suutmatuse oma kohustusi täita selles küsimuses, toodi välja, et äh, Ehm, McCarry shoot to kill juhtumite puhul ei ole võetud meetmeid. Stormont House'i kokkuleppe ajalugu puudustavad institutsioonid, neid ei ole endiselt veel loodud ja vastuvõetamatu on see, et sajad perekonnad peavad endiselt taluma seda, et ei ole veel süsteemi, mis nende pereliikmete surma oleks võimeline analüüsima viimased arengud viimastel nädalatel näitavad, et Briti valitsus on võimetu tegelema ka selle teemaga ja kaks hiljutist juhtumit näitavad seda inimõiguste rikkumist veebruaris. ülemkohus ütles, et Patchford Nurgeni mõrva ei ole suudetud korrektselt uurida Briti riik Äh, britid ei ole suutnud inimõiguste konventsiooni artikli kahe kohaselt suutnud õigeaegselt analüüsida seda kolmekümne aasta tagust mõrva. paar nädalat tagasi üks teema, millega ma väga tegelesin, äh, Jane Smith Campbell võitis kohtus Põhja-Iirimaa politseid, äh, nii-öelda nende LIB-d või nende ajalooüksust tegemist oli üksikemaga, kes lihtsalt lasti maha kaheksandal juunil tuhat üheksasada seitsekümmend kaks ilma põhjuseta. politsei nii toona kui praegu ütles, et kohalikud IRA liikmed mõrvasid selle isiku, aga arhiivid Londoni Rahvusarhiivist tõendasid, et tegelikult tapeti ta Briti armee poolt, täpsemalt MRF-i poolt, mis oli salaüksus, siis eriüksus, mis jättis endast maha vigastatud ja hukkunud eh, tsiviilisikute mm, kogumi. Eh, kohus ütles, et Elli B-l ei ole piisavat võimekust Jane'i mõrva uurida ja nad ütlesid ka, et see üksus ei ole suutnud üldse, et ta ei olegi uurinud Jane'i mõrva isegi nelja aasta jooksul, mil vaidlused käisid ning nüüd on kohus kohustanud politseiülemat eh, viima läbi sellist juurdlust, mis vastaks artiklile kaks ja et seda teeksid sõltumatud uurijad. sellel on kaugeleulatuvad mõjud meie mm, kampaaniatele, kuivõrd me ei ole üldiselt suutnud eh, seda üksust eh, ja politseid usaldada see näitab ka, miks sõltumatut äh, ajalooga tegelevat üksust oleks vaja lepingust tulenevalt. ühtlasi ma usun, et Briti valitsuse ja BSNi tegevus tänase päevani on olnud tegelikult järjepidev, nad on kolmel suunal tegelenud. Nad on proovinud eitada, esiteks siis äh, Nad eitavad ja valetavad, kuni ei ole enam võimalik eh, rohkem valetada. teiseks, nad venitavad. Nad proovivad asju edasi lükata, nad loodavad, et kampaania tegijad lihtsalt surevad ja tõekampaaniad eh, kaotavad oma hoo. ühtlasi me näeme, et eh, tänapäeva lahinguväljaks on infolahinguväli ning Briti valitsus, Briti politsei on saanud tähelepanu seoses sellega, et nad infot ei avalda hiljuti tuli välja, et Briti armee oli andnud tegelikult politseile eh, kümme aastat tagasi suure andmebaasi, millest tuli välja see, et eh, et tegelikult Briti relvajõud olid isikute surmade taga. Eh, kaitseministeeriumi andmed samuti leiti Swanlocordist, Derbyshire'ist kus oli siis miljoneid toimikuid, mis äh, samuti on konfliktiga seotud. ma eelmisel aastal veebruaris toimus üks äh, täiesti selgitamatu äh, tulekahju, milles hävisid tõendid Briti eriüksuste tegevuse kohta Põhja-Iirimaal. ja tegelikult võib juhtuda, et tegelikult usaldus politsei suhtes on väga madal ja see mõjutab ka usaldatavust politseitöö suhtes eh, muul ajal, mitte ainult ajaloolistes üksus, ajaloolises kontekstis, mistõttu me siis tahame lepingu täitmist, me tahame ka politsei ja ombudsmani kohta ja tema ressursse, senikaua meie perekonnad võitlevad edasi ja kannatavad edasi, sest et Briti valitsus ei tegele ajaloo küsimusega. kõige enim kannatanud on juba hauas, neil ei ole võimalust, ehm, et nende õigusi kaitstaks ja kokkuvõtteks, härra esimees, kasutaksin võimalust, et paluksin ettepanekut resolutsiooniks, et toetataks meie kampaaniat, meie kolme eesmärki ja kui seda korrektselt teha, siis sellest oleks kasu kõikidele ohvritele, kõikidele äh, kannatanutele Põhja-Iirimaal, aga senikaua tänan teid, et mind kuulasite ja meeleldi vastan teie küsimustele. aitäh, Kieran, ja ütleksin veel kord, et äh, kutse esitasid kõik koordinaatorid, et äh, kampaania kohta kuulda